Um, kallid kolleegid, alustame oma tänase koosolekuga, lähme päevakorra juurde, lähme kohe esimese punkti juurde, päevakorra kinnitamine. kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud. teine päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. kõigepealt äh, keelerežiim kallid äh, kolleegid, taani, kreeka, läti ja horvaatia keeles ei ole võimalik täna tõlget saada ja teiseks, palun vaadake, et teil on hääletuskaardid äh, kaasas, kell kümme on meil väga pikk hääletamine, see on äh, meie ametiaja algusest kõige pikem ja kestvam äh, hääletamine, nii et vaadake, et teil oleksid hääletuskaardid kaasas ja kõik, kes tulevad natuke hiljem, tuletage neile ka seda meelde ja siis edasi koordinaatorite soovituste heakskiitmine. meil on lihtsustatud menetlus kolme raporti osas vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend. kõigepealt siis otsustatakse äh, tühistada teatud äh, õiguseaktid, äh, mis on seotud Ehm, siis vabaduste turvalisuse õiguse ala, vabaduse turvalisuse õiguse ala eh, küsimustega ning samuti on meil ka siis otsus eh, tühistada teatud aktid ehm, politsei koostöö eh, alal. teiseks on määrus tühistada mõningad õigusaktid politsei koostöös ja õigusalases koostöös kriminaalasjades. samuti on meil siis vaja otsustada koordinaatorid otsustasid äh, saata libe ad hoc delegatsiooniga üheksa liiget Türgis, Istanbuli ja New Delhisse Indias viieteistkümnenda nädala jooksul, äh, võttes arvesse praegust õigusalast tööd viisapaketiga. kas komisjon äh, toetab neid koordinaatorite otsuseid vastavalt kodukorra eeskirjadele? kiidate heaks, väga hea kallid kolleegid, me läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on õigustalituse esitus, ombudsmani kiri, mis käsitleb juurdepääsu Europoli ühise järelevalveasutuse äh, teisele kontrollaruandele terrorismi rahastamise jälgimise programmi teemal. see kiri läks siis president Martin Schulzile kolmandal septembril kaks tuhat neliteist. meil on olnud Euroopa ombudsmaniga Äh, proua Railiga pika arutelu äh, antud teemal, mis puudutab terrorismi rahastamise jälgimise programmi. libe komisjon on palunud äh, õigustalituselt ka õiguslikku nõuannet ja nüüd annaksin kohe õigustalituse esindajale sõna, et ta saaks oma arvamust meile tutvustada. härra Passos, palun. aitäh, härra esimees, tere hommikust teile ja kõikidele liikmetele mul on olnud see privileeg, et ma olen, privileeg, et ma olen siin pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, selgitada äh, siin teie komisjonis äh, teile neid uusi aspekte, mis on Lissaboni lepingus ka jõustunud, mis puudutab SWIFTi kokkulepet ning praegu siis see teine SWIFT leping, ma nimetan seda endiselt äh, SWIFT lepinguks, mitte terrorismi rahastamise jälgimise programmiks, TFTP-ks, äh, kui te lubate. ja alustuseks ma tahaksin rääkida natukene taustast ja siis keskenduksin kolmele peamisele küsimusele. Teie esitasite mulle viis küsimust, aga mulle tundub, et kolm nende hulgast on olulisemad ning aja kokkuhoiu mõttes ma tahaksingi nendele keskenduda kahe tuhande kümnendal aastal võeti vastu SWIFT kokkulepe USA-ga, mille abil on võimalik Euroopa Liidul saata finantsandmeid Ameerika Ühendriikidesse. artikkel neli sellest lepingust annab Europolile ülesande kontrollida, kas USA ametiasutuste taotlused on vastavate kriteeriumite, kriteeriumitega kooskõlas Teie komisjoni liige äh, proua Int Velt palus juurdepääsu Europoli äh, ühise järelevalveasutuse dokumentidele ning see dokument puudutab teist äh, järelevalve inspektsiooni raportit, mis puudutab ähm, salastatud teavet kuna Ameerika Ühendriigid ei eh, nõustunud seda dokumenti avaldama, andis Europol, Europol proua Intveldile ligipääsu. kuna Europol siis Europol ka keeldus sellest ning selle keeldumise tagajärjel pöördus eh, proua Intvelt eh, ombudsmani poole ja siis hakkas ombudsman kasutama oma eeskirju teisel septembril kaks tuhat neliteist lõppes uurimus äh, ombudsmani poolt, ombudsman palus ligipääsu ühise järelevalveasutuse järelevalve kontrollinspektsiooni dokumentile, ta sai sellele eitava vastuse, Ameerika Ühendriikide ametiasutused ei andnud ombudsmanile luba sellele dokumendile ligi pääseda. ning äh, seetõttu ei ole ka ombudsman suutnud äh, tuvastada, kas selle äh, dokumendi sisu õigustab sellist keeldu teda avalikustada ning ombudsman lõpetas selle uurimise, ta saatis kirja, nagu te ütlesite, president Schulz, Schulzile selgitamates, miks ta selle juhtumi lõpetas ja ta tegi ettepaneku oma kirjas, ma tsiteerin, et parlament äh, võib selle juhtumi puhul mõni, teatud küsimusi arutada, see äh, kas on äh, siis välismaiste valitsustega kokkuleppeid võimalik sõlmida, mõttega sõlmida, sest äh, need võivad ohustada äh, Euroopa Liidu tegevust vastavalt meie aluslepingutele. see on siis meie taust. Te esitasite meile viis küsimust ja kui te lubate, siis ma keskenduksin järgnevale kolmele. esimene küsimus, millega ma tahaksin tegeleda, on nimelt, kas ähm, päritolu nõusolek on alati vajalik või mitte teine küsimus on äh, tehnilised ähm, ähm, tehnilised küljed, mis on SWIFTi lepingus, äh, mis puudutab siis äh, ombudsmanile või Euroopa Parlamendi liikmele ligipääsu andmist salastatud dokumentidele. Teie küsimus number viis on see, et kas siis ombudsman vastavalt Euroopa Liidu õigusele sa-, peaks alati saama ligipääsu salastatud dokumentidele selleks, et oma tegevust läbi viia. esimene küsimus, kas siis ähm, see esialgne nõusolek on alati või selle dokumendi koostaja nõusolek on alati vajalik? me peame tegema siit vahelt äh, siis selle dokumendi koostaja ja selle dokumendi sisu vahel. kui mõtleme, et see on see kolmas osapool, kelle jaoks on dokument mood-, kuulutatud äh, salastatud, siis jah, see esialgne nõusolek on vajalik enne, kui dokument äh, avalikustatakse. ning äh, meil oli kaks põhjendust kõigepealt artikkel äh, nelikümmend kuus Europoli otsusest ning teiseks artikkel kaksteist nõukogu otsusest äh, kolmekümne esimesest martsist kaks tuhat üksteist, mis puudutab äh, salastatud teabe alas, avalikustamist. Europoli artikkel kuus 6 ütleb, et me peaksime äh, turvalisuse standardeid järgima, mis on paika pandud nõukogu öö, äh, otsustes, mis puudutavad äh, salastatud infot. ja see tähendab seda, et see säte muutab nõukogu otsuse rakendatavaks öö, ning öö, ning sellele ta ka viitab artikkel kaksteist äh, paneb paika, et kui see salastatud teave äh, koos, dokumendi koostaja ei ole nõukogu, siis äh, küsitakse selle dokumendi koostaja kirjalikku nõuko-, nõusolekut ähm, avalikustamiseks. ning siin viidatakse Europolile, sest see Europoli otsuse nelikümmend, neljakümne kuuendas artiklis selgelt välja öeldud ja seetõttu on, on peab Europol ähm, dokumendi koostajalt äh, äh, seda äh, nõusolekut küsima, antud juhul oli siis Ameerika Ühendriik ja see oli see küsimus, ähm, millele ma vastasin. teine küsimus, millele ma tahtsin vastata, puudutab tehnilist külge SWIFTi lepingu juures. Need tehnilised aspektid on ähm, artiklis neli üheksa kokkuleppes kirja pandud, seal on kirjas, et osapooled äh, koordineerivad ühiselt äh, erinevaid tehnilisi aspekte, mis on vajalikud selleks, et äh, Europoli kontrolli ja tuvastamismeetmed läbi viia. Need tehnilised aspektide osast on no, väga oluline osa D, kus pannakse paika, et mingisugust teavet ei anta äh, USA-st avalikustamiseks, ei siis Euroopa Liidu liikmesriikidega või teiste osapooltega, kui ei ole selgelt kirjalikku nõusolekut välja antud. rahandusministeeriumist välja antud ja niimoodi me jõudsime järeldusele, et selline haldus, et tegemist on haldusliku meetmega, mis ei ole õiguslikult siduv. ainukene Euroopa Liidu õiguses ette nähtud säte või meede vastavalt rahvusvahelistele lepingutele on kaks kaheksateist artiklis äh, olev äh, säte, millega parlament annab äh, oma nõusoleku ja nõukogu kinnitab seda. selliseid tehnilisi aspekte ei saa pidada õiguslikuks aluseks, õigustamaks eitava vastuse andmist Europolile ja kui me loeme seda otsust, mis on, mille on vastu võtnud ombudsman, siis see on selge, meie jaoks ei ole need otsused siduvad ja kui me võtame aluseks selle eelneva nõusoleku põhimõtte, mis on selline üldine põhimõte, siis meie leiame, et tegelikult ei ole teisi õiguslikke akte, mis sellise äh, eelneva nõusoleku nõudmist kuidagi ähm, õigustaksid, mis ei ole tehnilik ähm, aspekt, meie jaoks on see tehniline aspekt ainult halduslik külg, millel ei ole mingisugust õiguslikku sidusust. nüüd aga tuleksin jär-, viimase küsimuse juurde, millele ma tahaksin vastata ja see on minu arvates kõige olulisem, mis puudutab ombudsmani pädevusi see on teie küsimus number viis nende viie küsimuse hulgast, mis te meile esitasite. Te küsite, küsisite, kas ombudsmanil on alati õigus äh, dokumentidele ligi pääseda, kui need on salastatud, kui ta tahab oma tegevust korrektselt läbi viia selle konkreetse juhtumise puhul on küsimus selles, kas Europol tegelikult äh, oleks siis üldse saanudki äh, anda eitavat vastust ombudsmanile, Äh, sellel ühise järelevalveasutuse dokumendile, kuna Ameerika Ühendriigid ei andnud oma nõusolekut. vastab tõele, et see olukord ei ole samasugune, äh, nagu on äh, määruses kümme nelikümmend üheksa, üheksakümmend üheksa mis puudutab seda, kuidas Euroopa Liidu kodanikud saavad äh, dokumentide ligipääsu. tegemist ei ole praegu avaliku ligipääsuga, vaid see on eriloaga äh, ombudsmanile mm, dokumentidele ligipääsemiseks. ombudsmanil on aga kohustus äh, mitte avalikustada nende dokumentide sisu, see tähendab seda, et see dokument ei ole avalik. aga ehkki olukord on siinkohal erinev, siis küsimus on selles, kas ombudsmanil on alati äh, õigus äh, ligi pääseda salastatud dokumentidele. meie jõudsime järeldusele, et ombudsmani õigus dokumentidele ligi pääseda ei ole absoluutne. tegemist on õigusega, millest tuleb kinni pidada Euroopa Liidu institutsioonides, ametites või asutustes, aga siin on ka erandeid jõudsime sellele järeldusele, võttes aluseks kolm äh, referentsakti, kõigepealt ombudsmani põhikiri, artikkel kolm lõige kaks paneb paika selles ombudsmani põhikirjas et institutsioonid ja asutused on kohustatud anda ombudsmanile igasugust informatsiooni, mis ombudsman on neilt taotlenud ja peab andma vastavatele dokumentidele ka ligipääsu. ligipääs salastatud dokumentidele, eriti just väga tundlikele dokumentidele, peavad käima kooskõlas turvalisuse eeskirjadega Ehm, vast-, mis on vastu võetud vastavates institutsioonides või asutustes. see viimane lause on äärmiselt oluline vastamaks teie küsimusele, sest see viimane lause käib meie, viitab sellele, et teatud piirangud eh, ombudsmani uurimispädevuste juures võivad käia Europoli eh, turvalisuseeskirjade eh, alla ning see tuleb palju selgemini välja prantsusekeelses ähm, versioonis ombudsmani põhikirjas informatsioon või äh, tundlikud äh, dokumendid, tundlikud dokumendid või salastatud ähm, dokumendid äh, peavad järgima institutsioonide või ühenduse asutuste turvalisuseeskirjade kaudu. see on siis esimene äh, viide sellele, et ombudsmani õigus ei ole absoluutne. Europoli otsus artikkel nelikümmend kuus, mida ma juba enne mainisin, ütleb, et Europol peab käima kooskõlas ähm, nõukogu äh, turvalisuse eeskirjades paika pandud nõuetega ning äh, siin ma tahaksin viidata artiklile kaksteist nõukogu otsuses, mis puudutab äh, neid eeskirju, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud äh, dokumente ja selles artiklis öeldakse väga selgelt välja, et seda esialgset äh, äh, nõusolekut on vaja ja praegusel hetkel on siis see, see päritoluriik Ameerika Ühendriik. võttes arvesse neid kolme õiguslikku sätet, leiame me, et erandid on võimalikud, äh, nii et ombudsman saab ligipääsu salastatud dokumentidele Euroopa Liidu institutsioonidest ja asutustest, aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra Pasas! üks inimene on soovinud äh, sõna saada, Sofi Inset-Velt, kui mitte keegi teine ei taha, siis paneme nimekirja kinni, härra Dias de Mera ka ja Kornelia Ernst. nüüd on nimekiri kinni ja Sofi, palun. aitäh, härra esimees. aitäh härra Passasele selle koostatud äh, raporti eest. mul on ikka veel mõned küsimused. esimene küsimus on mis on selle dokumendi tegelik sisu, sest me räägime siin praegusel hetkel avalikustamisest või mitteavalikustamisest. ma tahaksin teada, mis oleks osalise avalikustamisega. et kui nüüd terve dokument äh, kuulutatakse salastatuks, siis seal võib olla siiski sees äh, laused, mis puudutavad äh, infot, mis tuleb USA-st ja mulle tundub, et siin minnakse salastamisega liiga kaugele. siis mul on tegelikult mõned veel, mõned põhimõttelised küsimused ka veel. ma olen hakanud mõtlema, et äkki teie hinnang on üld-, et kas teie hinnang on üldse õige. mis meetmed on meil veel üldse olemas selleks, et rahvusvaheliste lepingute täitmist äh, täitmise üle järelevalvet teostada ja praegu on USA, järgmine kord on Venemaa, võime ka ta-, Katari, Venemaa, Saudi Araabiaga, Ühendatud Emiraatidega neid lepinguid sõlmida broneeringu info vahetamise kohta ja kuidas seda kõike siis äh, kontrollida ja kes otsustab dokumentide salastamise üle, kuidas me üldse saame need otsused kahtluse alla seada, äkki seal ei ole mitte mingit meile äh, Äh, vajalikku informatsiooni, aga kuidas me saame seda teada? ma olen pöördunud juba mitu korda kohtusse ja olen valmis seda ka uuesti tegema, isegi kui see on väsitav ja ehk kohtutel on ka minust juba kõrine, aga mulle tundub, et see on ainus võimalus, kuidas on võimalik Euroopa kodanikel neid otsuseid äh, kahtluse alla seada. ma kohtusin USA suursaadikuga paar nädalat tagasi, tema ütles, et ära üldse mitte pinguta, sest isegi Euroopa kohtul ei ole juurdepääsu nendele dokumentidele, kui meie ei taha, nii et ma tahaksin teada, mis on üldse Euroopa kodanike ko õigused ja kuidas on võimalik, et isegi kolmandad riigid, jah, nad võivad küll olla sõbralikud riigid, aga need mitte alati ei pruugi see nii olla aga et kuidas on võimalik, et neil on võimalik sekkuda Euroopa Kohtu ja Euroopa Ombudsmani pädevusse, see šokeerib mind ja toob veelgi välja selle, äh, kui tähtis on äh, meie eelmisel aastal vastu võetud resolutsioon iga-aastase läbipaistvusregistri kohta. meil on vaja kiireloomuliselt meetmeid selleks, et vaadata üle dokumentide salastatuks kuulutamine Euroopa kohtusse pöördumine ei peaks olema ainus meie võimalus. mis puudutab ombudsmani pädevust, siis ma arvan, et ombudsman ise peab selles osas äh, kohtusse pöörduma, aga ma tahaksin tõesti teada, millised julgeolekureeglid seal on ma ei ole näinud dokumenti, millest me räägime, aga mulle tundub, et seal ei saa tõesti mitte midagi salajast olla, seda ütlevad isegi dokumendi autorid, pigem on tegemist nii-öelda jõuvahekordade paikapanemisega, et parlamendile ja ombudsmanile öeldakse, kus on nende koht ja muud midagi ning mulle see mäng ei meeldi meil on ka eriline suhe ombudsmaniga, nii et see on ka meie huvides, et me hoolitseksime, et ombudsmani ja Euroopa Parlamendi õigused ja mõjuvõim ei oleks äh, piiratud. ja tahaksin samamoodi saada ka õigustalituselt juhiseid selle kohta, et kuidas me saaksime tagasi seda, et meil on korralikud kontrollimehhanismid paigas, sest ma olen tõesti meeleheitel, ei saa olla nii, et iga kodanik peab eraldi pöörduma Euroopa kohtusse, meil on vaja korralikke meetmeid selleks, et Euroopa Parlament saaks järelevalvet toestada. aitäh ja härra Dias de Mera, palun järgmisena yes.. <clears throat> aitäh. aitäh, härra esimees minul on kaks märkust. kõigepealt kommenteeriksin õigustalituse vastust ja siis ütleksin midagi Sofiile. võib-olla on minu informatsioon teile kasulik. esiteks äh, õiguslik äh, hinnang. jah, on tõesti äh, tähtis, et dokumendi autor annab nõusoleku dokumendi avalikustamiseks. nelikümmend, neljakümne kuuendat otsust tsiteeritakse siin ja samamoodi ka Julgeolekunõukogu äh, otsuse artikkel kaksteist mängivad siin tähtsat rolli dokumentide avalikustamisel. ja mis puudutab SWIFTi tehnilist poolt see ei ole küll väga robustne dokument, aga see ei ole ka mitte mingi argument selleks, et äh, juurdepääsu mitte tagada. kolmas küsimus, ombudsmani pädevus ja võimalused. nagu siin õiguslikus hinnangus on öeldud, on piiratud pädevus äh, artikkel kolm lõige kaks ombudsmani öö, äh, tööeeskirjades siis. Sofi, me peame endale selgeks tegema, et oleme praegusel hetkel õigusloomelises etapis, mil Europoli jaoks töötatakse välja korralikku määrust, mille õiguslik jõud on suurem kui varasematel dokumentidel, mis puudutavad ombudsmani ja siin tõesti võtmesõnaks ongi ombudsmani puhul parlamentaarne kontroll. ja kui meil nüüd tõesti õnnestub ja ma arvan, et meil õnnestub see, kui meil õnnestub Europoli määrusega edasi minna ja niimoodi tagada elav parlamentaarne kontroll, on meil võimalik äh, äh lahti saada ka kõikidest nendest kõhklustest, mis sina välja tõid. aga praegu räägime me tõesti julgeolekust, tegevust äh, erinevates riiklikes parlamentides. mina mõtlen siin eriti just äh, Hispaania parlamendi mõlema koja peale. ma olen ise ka Hispaania parlamendis äh, selles valdkonnas väga pikalt kaasa löönud. tõesti ähm, salastatud dokumentide komisjonis on väga vähe inimesi, kõik fraktsioonid ei ole isegi mitte esindatud, aga peaaegu kõigil on võimalik saada juurdepääs dokumentidele, äh, kuid kõiki dokumente ei avalikustata. ja osa dokumentide sisust on võimalik saada just kontrollikomisjoni kaudu, mis on par-, parlamendi käes siis jah, see on tõesti Europoli määruse puhul väga tähtis, ütleb härra esimees, mäletalal nõukogu kohtumisel Riias siis tõesti parlament toonitas, et tuleb läbirääkimisi kiirendada selleks, et seda tööd oleks võimalik teha, et see läbipaistvuse osa tõesti on ülitähtis ja nemad ehk siis nõukogu peab seda ka tegema, nii et aitäh, et te seda mainisite. ja viimane kõneleja nimekirjas on Kornelia Ernst, palun. aitäh, Claude jah, kui Euroopa kodanikud kuulevad, kuidas need asjad siin käivad, siis ma arvan, et nad küsivad endalt nii mõndagi. näiteks seda, et kui palju me üldse tõelist informatsiooni saame ja ka täiesti tavaline informatsioon, mida siiamaani öö, mida siiamaani peeti salajaseks, ei olnud tegelikult alati salajane, sellepärast et salajase põhimõte on praegusel hetkel täiesti suvaliselt püsti pandud põhi, põhimõte ja mulle tundub, et kõik, mis puudutab USA-d, on automaatselt salajane, ükskõik millest me räägime, pea, niipea kui dokumendis on kuidagi mingigi pistmine, mingitki pistmist USA-ga, siis pannakse sinna salajase tempel peale see on tõesti täiesti suvaliselt tehtud, mitte keegi ei suuda seda selgitada. üritage nüüd väljas kodanikele selgitada, et äh, Europoli määruse puhul ei mängi see mitte mingit rolli. minu arvates Europoli määrus on tõesti väga tähtis, sest Europol mängib nii tähtsat rolli, aga kuidas on võimalik sellist määrust välja töötada ja parlamentaarset kontrolli sisse viia sellises vormis, nagu meie seda soovime, kui me lõpuks teame, et me ei saa nagunii mitte mingit informatsiooni? tõesti, tegemist on siin väga kahepalgelise lähenemisega. me siin praegusel hetkel petame iseennast ja ka kodanikke minu jaoks see salajaseks kuulutamine praegusel viisil on täiesti meelevaldne ja ma tahaksin rohkem ka põhimõtete kohta teada saada, kuidas seda tehakse. ja kui isegi ombudsman, isegi kui ombudsman, kellest me ju lähtume, ehk et kui talle võib ainult informatsiooni anda, ka salajast informatsiooni, kuidas siis üleüldse ombudsman saab oma tööd teha, keda, kelle käest ta peaks veel küsima, kellega ta peaks ühendusse astuma selleks, et mingit informatsiooni saada? ütlen teile täiesti siiralt, et siin rünnatakse parlamenti, siin praegu parlamendil ei ole õigust saada informatsiooni, kõige tavalisemat äh, parlamendid, mitte ainult äh, riiklikud parlamendid, vaid ka piirkondlikud parlamendid saavad informatsiooni. mina olen Saksimaalt pärit ja ka Saksimaa parlamendil on tõesti võimalik igasugust informatsiooni lugeda. see, mis siin on, on täiesti vastuvõetamatu ja see tegelikult vähendab ka minu usaldust selle vastu, mida me siin teeme. ma olen veendunud eurooplane, aga kuidas ma räägin kodanikega ilma, et ma näitaks välja seda skeptilisust mis siin minus kasvab ja samal ajal ka kodanikud muutuvad järjest skeptilisemaks just selliste juhtumite pärast. aitäh, Kornelia! meil on vaja see punkt kokku võtta, sest äh, me ei saa väga sisse sõita hääletuse äh, algusesse kell kümme. Sofi tahtis veel kord midagi kommenteerida, ja siis läheme ta-, ta- ja siis anname veel kord sõna õigustalitusele, nii et hästi lühidalt, Sofi. jah, kakskümmend sekundit, palun, ütleb Sofi Infeld veel. tahaksin teada, kas õigustalitus oleks valmis seda USA delegatsiooni hinnangut jagama, millest ka mina rääkisin, et nad täpselt samamoodi ka Euroopa Kohtu õigusi piirata äh, Äh, juurdepääsule eri, äh, salajastele dokumentidele, sest kui see on praegusel hetkel nii, siis tegelikult meil ei ole mitte mingit võimalust äh, salajasus, salajaseks kuulutamist kahtluse alla seada. jah, annan tagasi sõna nüüd veel kord õigustalitusele hästi lühidalt. aitäh, härra esimees, teen tõesti hästi lühidalt. kõigepealt tahtsin öelda ja teile veel kord kinnitada ja proua Infeldile kinnitada, et me ei ole väsinud. Te ei ole meid ära tüüdanud Te tõesti annate meile korralikku mõtteainet ja koos proua Altaraga tõesti olete te siiamaani aidanud läbipaistvust suurendada ja juurdepääsu parandada dokumentidele. nüüd, et vastata teie küsimustele. Teil on täiesti õigus, mis puudutab sellest osalise, puudutab seda osalist salajaseks kuulutamist, see on midagi, mida meil tuleb ka Europolile selgitada või vähemalt järelevalveasutusele, nad võiksid teha kaks dokumenti, üks, mille ühes, kus on koostööinformatsioon ja teises, milles pole ja siis tuleb tõesti avalikustamiseks küsida nõusolekut, nii et äkki niimoodi saaks selle probleemi lahendada Te, sinu teised küsimused on äh, keerulisemad. kuidas järelevalvet teostada ähm, rahvusvaheliste lepingute rakendamise üle? ma arvan, et siin tuleb tõesti juba läbirääkimiste nende lepingute üle algust teha, sellepärast et rahvusvahelised lepingud äh, on Euroopa Liidu seadusloomest kõrgemal Nad on vastavalt artikli kakssada kuusteist lõikele kaks küll osa seadusloomest, aga nad on siiski tähtsamad ja kui nüüd on meil võimalik kuidagi anda parlamendi võimalus paremini kontrollida, siis see oleks tõesti hea mõte. Teie viimane küsimus. Euroopa Kohus Euroopa Kohus põhimõtteliselt ei äh, palu kolmandalt osapoolelt juurdepääsu dokumentidele, see ei ole nende ülesanne. Nemad otsustavad, äh, kas mõne institutsiooni poolt või ka organi poolt vastu võetud äh, akt on legaalne või mitte. näiteks Europoli puhul ei ole mitte mingi juriidilise kontrolli võimalust, nii et isegi kui paluda juurdepääsu siis on kohe kindlasti võimalik minna ka kohtusse. tahtsin tänada ka küsimuste eest, mida tõstatasid härra Dias de Mera ja proua Ernst. Need ei olnud vist otseselt mulle suunatud, nii et lõpetaksin sellega oma sõnavõtu ja suur tänu küsimuste eest ja tähelepanu eest. aitäh, härra Passus siin olid ilmselged sisulised probleemid, mis tuleb tõstatada koordinaatoritega. praegusel hetkel võtame selle kõik kokku, aga siin on tõesti tähtsad küsimused, legaalsed küsimused, mille juurde peavad koordinaatorid tagasi tulema ja läbipaistvuse küsimuse juurde tulema ka kohe kindlasti tagasi. nii, läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, kolleeg Barbara võtab juhtimise üle ma lihtsalt juhataksin sisse järgmise punkti. raportööriks on Natali Kriisbeck ja see puudutab ähm, süütuse presumptsiooni ja ähm, õigust viibida kriminaalmenetluse korral isiklikult äh, kohtulikul arutelul tegemist on terve paketiga, tahtsin lihtsalt mainida kogu seda menetlust. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tehti ettepanek ja libes töötati välja dokument ning raportöör Natalja Kriisberg esitleb nüüd äh, oma raportit. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmeteistkümnes veebruar keskpäeval. nii et äh, Natali, palun esitle oma raportit äh, nüüd. Merci, Claude aitäh, Claude. kõigepealt äh, kiirelt räägin veidi kontekstist. minu jaoks äh, oli väga meeldiv teha kuude kaupa koostööd äh, ja kohtuda erinevate inimestega ja täna tutvustan siis teile ettepanekut, mis puudutab direktiivi ettepanekut süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamise kohta. Te, nagu Claude ütles, tegemist on osaga paketist, millega komisjon tuli välja novembris kaks tuhat kolmteist, kus on kaks direktiivi ettepanekut, üks Äh, puudutab laste õigusi kriminaalmenetluses äh, ja teine puudutab õigusabi ning äh, kolmas siis seda süütuse presumptsiooni. Ähm, me loodame, et meil õnnestub seega lõpule viia kaitseõiguste arsenali täiendamine Euroopa Liidus. tegemist on võtmetähtsusega instrumentidega minu silmis, aga ma arvan, et ka kõigi teiste silmis, meie komisjoni silmis, selleks, et tagada õiglast kohtumõistmist selleks, et tagada äh, kaitseõiguste kinnipida-, õigustest kinnipidamine, nii nagu need on äh, tagatud Euroopa inimõiguste hartas, Euroopa inimõiguste konventsioonis, äh, nagu kõik me teame, ja ma loomulikult tervitan komisjoni direktiivi ettepanekut süütuse presumptsiooni kohta, kuna tegemist on põhiõigusega ja eelkõige on tegemist olulise põhimõttega selleks, et vältida arbitraarseid kohtuotsuseid, selleks, et äh, vältida kohtumenetluse äh, kuritarvitamist ja see tagab äh, õiglase kohtumõistmise. see direktiivi ettepanek on seda olulisem, kuna me konstateerime isegi täna, et liiga tihti teatavates Euroopa Liidu liikmesriikides äh, õõnestatakse süütuse presumptsiooni põhimõtet ja kohati ähm, vähendatakse äh, süüdistatavate ja kahtlustatavate õigusi. komisjon on välja tulnud äh, väiksema ühisnimetaja, väiksemal ühisnimetajal põhineva tekstiga, mõningaid asju oleks siin võimalik parandada äh, eelkõige näiteks äh, neid sätteid, mis äh, mainivad, et äh, avalikel asutustel on võimalus kasutada sundi selleks, et saavutada, saada tõendeid ja raportis on välja toodud nelikümmend neli muudatuse ettepanekut e, algsele ettepanekule ja nende eesmärgiks on tagada parem kaitse kahtlustatavatele selleks, et see oleks kooskõlas Euroopa õigusnormidega põhimõtteliselt viis põhisuunda, mille osas ma teen teile ettepaneku edasi liikuda. ma täpsustasin direktiivi kohaldamisala, seda, kellele seda kohaldatakse, esiteks direktiivi tuleb kohaldada muuhulgas ka juriidilistele isikutele, kuna juriidilisi isikuid tuleb täpselt samuti kohelda kui füüsilisi isikuid ning teiseks, et äh, seda direktiivi kohaldatakse ka inimestele, keda on kutsutud äh, tunnistajateks, äh, kellest võib saada, võivad saada aga ka kahtlustatavad või süüdistatavad ning veel kohaldamisala kohta Ehm, ajaline kohaldamisala, ma teen ettepaneku, et seda koha, hakataks kohaldama niipea, kui inimene äh, on kuulutatud kahtlustatavaks, et seda kohaldataks kõigis menetluse etappides kuni menetluse lõpuleviimiseni. Ehm, materiaalse kohaldamise ala osas äh, tuleks seda direktiivi kohaldada siis, kui kohtuvaidlus äh, puudutab kriminaalõigust, nii nagu see on ehm, Euroopa inimõiguste konventsioonis äh, ka äh, määratletud ning väga oluline aspekt selle direktiivi puhul selleks, et äh, on see, et tuleb vältida süüdistatavate või kahtlustatavate enneaegset süüdimõistmist, aga te-, direktiivil praegusel kujul ei ole Äh, midagi pistmist sellega, seal ei ole vastavaid sätteid, nii et äh, vaja on äh, selle artikli sisu säili-, täpsustada ja täpsustada, et keda, kellele seda kohaldatakse, see puudutab riigivõimu esindajaid enne süüdimõistmist ning vaja on ka vältida seda, et äh, kahjustataks süütuse presumptsiooni põhimõtet, tihti äh, tegeleb sellega meedia, ehkki loomulikult tuleb säilitada meediakanalite sõnavabadus, me oleme väga palju rääkinud raportööridega erinevatel kohtumistel ja kuulamisel, mille meie komisjon ähm, korraldas sellest, meil on väga palju viimasest ajast pärinevaid näiteid nende riskide kohta, mis äh, puudutavad äh, just nimelt süütuse presumptsiooni õigustamist äh, selliste elementide kaudu ning äh, kolmas suund, artikkel viis, et tõendamiskoormus on süüdistajal ja siin ma muidugi jooksen sisse lahtisest uksest, tuleb kahtlustada in dubio pro reo põhimõtet ja äh, Eh, selles artiklis eh, on käsitletud ka sel-, sellest, et ehm, eh, süüd-, tõendamiskoormus pööratakse õigus õi, ümber, aga seda ei, sellega ei saa nõustuda, kuna see õõnestaks in dubio pro reo põhimõtet. ning äh, siin on juttu ka õigusest vaikida äh,, mitte ennast süüdistada ja, ja mitte teha koostööd äh, komisjoni ettepanek läheb äh, õiges suunas, äh, täpsustab, et äh, õigus vaikida ei tähenda seda, et vaikimine ei ole kuritegu, vaid et kohtunik kohtumenetluses ei saa teha mingeid järeldusi vaikimisest isiku süü kohta ning et välja on pakutud ka see, et et äh, tõendid äh, ei tohi olla vastuvõetavad, kui nad on äh, saatnud, kui on rikutud põhimõtet, et inimesel on õigus iseennast mitte õig-, süüdistada või et tal on õigus vaikida, et kui neid põhimõtteid on rikutud, siis vastavaid tõendeid kasutada ei tohi. ning viimane suund, õigus oma kohtuistungil osaleda Äh, see on samuti äh, tihedalt seotud süütuse presumptsiooniga ja ma tulen siin tagasi selle juurde, mida direktiivis on äh, välja pakutud, see on võimalus olemasolevat kaitset parandada, kui tegemist on tagaselja menetlusega ja neid tuleks kasutada nii vähe kui võimalik ning lõpetuseks mul on väga hea meel, et äh, see direktiiv on lühike ja selgesõnaline, et see puudutab meie põhiõiguste kaitset ning ma loodan, et meil jõud-, õnnestub jõuda sellise raportini, mis on selgesõnaline, tugev ja ambitsioonikas äh, selleks, et äh, lihtsustada järgnevat tööd nõukoguga. aitäh ja loomulikult äh, Ähm, pane kõrva taha äh, kõik teie ettepanekud äh, ja teen teiega edaspidi koostööd. aitäh ja aitäh äh, Claude'ile, kes on jälle tagasi jõudnud. aitäh, Natali. suurepärane, et ma siia tagasi jõudsin ja palun vabandage, et ma ei kuulnud kõiki sõnavõtte Äh, siin oli äh, tõesti väga olulise küsimusega tegemist äh, ja aitäh Barbarale koosoleku juhtimise eest. avan siis arutelu ja annan kõigepealt sõna Euroopa Komisjonile. aitäh. Euroopa Komisjoni nimel palun lubage mul tänada südamest proua Grisbecki ja õnnitleda teda selle raporti ettepaneku äh, üle, mis puudutab komisjoni äh, ettepanekut äh, süüduse presumptsiooni ja oma kohtuistungil osalemise äh, teemasid. see on hädavajalik selleks, et tagada õigust õiglasele kohtumõistmisele. komisjon suhtub äh, raporti ettepanekusse väga äh, soojalt, siin säilitatakse meie esialgsed ettepanekud ja üritatakse mõningaid ettepan-, mõningaid õigusi tugevdada. me ei piirdu sellega, et rap-, sellega, et et tugevdatakse Strasbourgi inimõiguste kohtu õigusi, see oleks nagunii juba iseenesest edasiminek kui äh, liikmesriikides äh, neid õigusi äh, reaalselt kaitstaks, vaid meie ettepanek läheb kahes olulises valdkonnas kaugemale. E, esiteks, kui tegemist on kaitse, õigusega vaikida ja õigusega iseennast mitte süüdistada, neid ei saa, neid rikkudes ei saa inimest äh, süüdi mõista ning äh, kõiki tõendeid, mida kasutatakse, äh, mida sa-, mis on saadud nii, et on rikutud õigust vaikida, ei saa kasutada ning teine oluline aspekt on see, et võetakse vastu minimaalsed normid, mis puudutavad õigust osaleda kohtuistungil, see on edasiminek võrreldes praeguse õiguste tasemega ning ma tahaksin rõhutada seda, et meil oli väga tihe koostöö raportööri ja libekomisjoniga. me soovime võimalikult kiiret õigusakti vastuvõtmist, kuna see kaitseb äh, kodanikke ning loomulikult äh, tahame teha avatud ja tihedat koostööd äh, ka nende sätete osas, mis lähevad kaugemale komisjoni poolt välja pakutust, aitäh! aitäh, et te lühidalt tegite ja annan nüüd neljale kolleegile sõna ja palun, et te teeksite võimalikult lühidalt, kuna meil on ähm, kuna meil on äh, nüüd äh, tulemas ka hääletused. aitäh, et te mulle sõna andsite, proua Kris Pekk, aitäh selle ähm, raporti projekti eest. nagu te teate, nõukogu on komisjoni ettepanekut äh, süüdlase presumptsiooni ja kohtuistungil osalemise äh, osas äh, arutanud Itaalia eesistumisel eelmise aasta teisel poolel ning komisjoni nõukogu arutlustel ilmnes, et enamus liikmesriike on komisjoni ettepaneku osas positiivselt meelestatud ja pooldab selle direktiivi vastuvõtmist nõukogu arvab siiski, et mm, vaja oleks teksti mõningal määral parandada. nõukogus äh, detsembris leit-, lepiti kokku teksti ettepaneku osas ning äh, mul on hea meel märkida, et äh, proua Kris Beki osa ettepanekuid lähevad samas suunas nagu nõukogu tekst, näiteks põhjendus punkt seitseteist, ka nõukogu arvas, et võib-olla ei ole väga hea see ettepaneku tekst selles punktis. proua Grisbeck teeb ettepaneku see kustutada, nõukogu aga sõnastas teksti ümber ja meil on nüüd uus põhjenduspunkt kaks, number kakskümmend kaheksa. ja proua Grisbeck äh, oma sõnavõtus mainis ühte aspekti, kus me lähme veidi erinevad teed tõendite küsimus, nõukogul on veidi teistsugune arvamus, me arvame, et teatavatel juhtudel on juba teisi vahendeid kasutades tõendeid saadud ja sel juhul nõu-, kohtul peaks, kohtunikul peaks olema võimalus võtta neid tõendeid arvesse, hoolimata sellest, et et süüdistatav on kasutanud õigust vaikida ja ei, ei ole ennast süüdistanud, aga tõendid on saavutatud kasutades teisi meetodeid oma sõnavõtus tahtsin ma rääkida ainult kahest asjast, aga üldiselt raportööri ja nõukogu ähm, töö on olnud suhteliselt samasuunaline, väga lähedal on need tekstid üksteisele, nii et seetõttu ma arvan, et meil on võimalus viljakat äh, tööd teha ja me, et meil suudame tagada väga äh, hea tulemuse saavutamise mm, üsna kiiresti. aitäh tähelepanu! aitäh! ja, ja nüüd saab sõna Birgit Sippel. aitäh. ma tahaksin tänada ka eelkõige raportööri Natalja Kriisbecki, kes on esitanud väga laiaulatusliku raporti ja on juba arvesse võtnud paljusid variraportööride ettepanekuid. raporti ettepanekust selgub, et komisjoni ettepanek käesoleval kujul ei ole tingimata sobiv selleks, et tagada eh, minimaalsete kaitseõiguste, tagada minimaalseid kaitseõigusi, sellepärast et seal on väga ebaselget sõnastust ja erandeid, mis võiks tähendada seda, et liikmesriikidel on võimalus teatavatest õigustest kõrvale hiilida ja me peame selles osas sõnastust kindlasti selgemaks muutma. see puudutab ka kohaldamisala ma tervitan seda, et raportöör nõuab kohaldamisala laiendamist, et äh, direktiivi kohaldataks kõigile menetlustele, mis on seotud piiravate meetmetega, mille tagajärjeks võiks olla näiteks vabaduse piiramine või siis äh, ka äh, ka-, tunnistajate kaitsmine, kes, kellest võib, võivad saada tüü-, süüdistatavad, on oluline. me tervitame äh, üksikute õiguste tase, kaitsetaseme parandamist ja kindlasti ei saa nõustuda tõendamiskoormise võimaliku ümberpööramisega, see puudutab ka sunni kasutamist, ka see on asi, millega parlament kindlasti ei nõustu. me ei saa nõustuda ka nende nõudmistega, mis puudutavad seda, et neid need tõendid, mida on saadud õigusi rikkudes, peab saama kasutada. kindlasti ei tohi asi olla nii, et enne jõustunud kohtuotsust inimesi süüdi mõistetakse. see seaks küsimärgi alla süütuse presumptsiooni ning minevikus oleme näinud erinevaid juhtumeid, kus teabe mitteametliku edastamisega meediakanalitele on just nimelt äh, süütuse presumptsiooni õõnestatud. me peame väga põhjalikult analüüsima, milliseid reegleid me võiksime kehtestada selleks, et äh, sellist käitumist äh, tõkestada. kindlasti on veel mõningaid muudatusi, aga kuna raportöör on teinud väga head eeltööd, ma suuri probleeme siin ei näe ja ma olen väga lootusrikas, et järgnevate nädalate jooksul õnnestub meil ühiselt korralik raport koostada, seda on ka vaja selleks, et meil oleks äh, võimalik äh, tugev positsioon võtta ja et meil võimalduks, võimal-, et meil oleks võimalik äh, tagada süüdistatavate ja kahtlustatavate kaitse kõrge tase. aitäh, kolleegid, ma nüüd sulen kõnelejate nimekirja, palun jääge kaheminutilise kõneaja juurde, sellepärast et äh, kümne minuti pärast on meil hääletus ja järgmisena saab sõna härra Dion. aitäh, härra esimees, ma teen hästi lühidalt. ma leian, et äh, raportööri, raporti ettepanek on suurepärane, siin on väga häid külgi ja mul on väga hea meel ka selle lahenduse üle, mis puudutab äh, meediat, et valitsusasutused ise ei pea süütuse presumptsiooni õõnestama, mul on väga hea meel selle üle, mulle meeldib ka see põhjendus puudutu-, punkt, mis puudutab sundi. aga meil on järgmisel nädalal täiskogu Strasbourgis ja sellepärast muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on minu arvates liiga lühike, ma sain aru, et see on kolmeteistkümnendal veebruaril ja ma tõesti palun, kas me saaksime äkki ühe nädala võrra pikendada seda muudatusettepanekute tegemise tähtaega, sest siis me saaksime ka põhjalikult äh, tutvuda selle raportiga ja muudatusettepanekutega väga kiir-, vägagi palju paremaks seda raportit muuta ja ma olen veendunud, et pärast seda on ikka meil võimalik veel kiiresti see raport läbi vaadata, sest see on nii hea. I don't know what the scope is for extension, I mean we could have ma ei tea Mm, kui palju võimalusi meil on seda pikendada, küsime raportöörilt ning järgmisena ECR fraktsioonist härra Jutovski. E, aitäh. ei ole mingit kahtlust selles, et e, me oleme nõus süütuse presumptsiooniga, see on äh, Ehm, ka oluline põhimõte Poola õiguses, me tahaks tänada proua Grisbecki, aga öelda selgelt välja ka selle, et on selge erinevus proua Grisbecki seisukoha ja komisjoni teksti vahel. ja seetõttu on meil mõningaid kahtlusi. tegemist on süütuse presumptsiooni liiga öö, ehm, liiga kaugele mineva tõlgendusega see ei vasta liikmesriikide erinevatele õigustraditsioonidele ja siin ei ole tegemist mitte süütuse presumptsiooniga, vaid vaid karistusõiguse süsteemiga erinevates Euroopa riikides, mis peab jääma tõhusaks. ja tunnistajate tunnistajatele seda rakendada ei saa, ähm, samal kombel kui äh, süüdistatavate puhul. tunnistajad ju peavad ütlusi andma, muidu menetlus ju peatub. ja see proua Kriisbecki lai tõlgendus äh, haldusõiguse vallas äh, see tähendaks seda, et mingist ähm, haldusõiguslikust menetlusest saaks kohe karistusõiguslik menetlus. see puudutab äh, ka teisi riike, mitte ainult minu koduriiki ja on loomulikult erinevaid õiguslikke instrumente, mis äh, on täiesti normaalsed karistusõiguslikud instrumendid. aga ma küsin, äh, et kas on võimalik juriidilisi isikuid samamoodi kohelda kui füüsilisi isikuid? juriidiliste isikute puhul on tegemist näiteks ka kõlvatu konkurentsi küsimustega ja tuleb küsida, et kas äh, nende puhul peaks äh, olema kaitsetase samasugune nagu tavainimeste, tavatarbijate puhul. see asi puudutab seda, et äh, teavitamis õigust on käsitletud väga laialt, äh, mitte ainult meediakanalite puhul, vaid ka üldiselt ja lühidalt öeldes äh, meile meeldib rohkem komisjoni tekst ja proua Kriisbecki tekst meile eriti lähedane ei ole. ma arvan, et komisjonil oli õigus, kui põhjenduspunkti kirjutati, et tegemist on miinimumnormidega, mis peaksid looma usalduse äh, erinevate liikmesriikide karistusõiguse asutuste vahel. proua Kriisbecki tekst aga läheb äh, tunduvalt kaugemale nendest äh, minimaalsetest õigusnormidest. ma arvan, et need minimaalsed äh, normid on väga oluline, kui tegemist on karistusõiguse tõhususe küsimustega. härra Lopez Aguilar, palun. tead, me kiit- Real short because uh, we are all aware that we ma teen lühidalt, äh, sest ma tean, et me peame hääletama hakkama ja nii edasi, aga mina tahaksin välja tuua ühe punkti, ma tahaksin saada rohkem informatsiooni direktiivi ühe sätte kohta, mille abil saab tagada seda, et meil oleksid miinimumstandardid, mis tagaksid äh, isiku äh, õiguse kohtuistungil viibida Meloni juhtum näiteks kaasus. see puudutab asjaolu, et Euroopa äh, kohus kinnitas, et äh, kas siis on õiguslik alus või mitte, sise-eeskirjade järgi Euroopa Liidu liikmesriigide hulgas peaks Euroopa Liidu õigus prevaleerima. siseriiklikest sätetest kuidas seda kõike hakatakse, neid miinimumstandardeid ümber korraldama, vältimaks seda, et ei tuleks rohkem neid Meloni kaasuseid Euroopa Kohtus, kuidas see kõik toimima hakkab, ma tahaksin, et see oleks selgelt välja toodud, milline direktiivi säte üritab siis äh, maha võtta selle erisuse, äh, mis on praegu Euroopa õiguse ja siseriikliku õiguse vahel ja proua Tšinnitši, palun, Kinnitši, palun aitäh! ma tahaksin tänada kolleeg Kriisbecki selle väga hea raporti eest, ta on teinud suurepärast tööd ja selle töö abil on meil võimalik üle saada teatud nõrkustest, mis on komisjoni ettepanekus sees, eriti mis puudutab siis süütuse presumptsiooni. ma olen täiesti nõus selle täpsustusega, mille ta siia si-, raportisse sisse viis, mis puudutab karistusmenetlust, karistusõigust ja seda, kuidas oleks võimalik ka Strasbourgi kohtu äh, lahendeid arvesse võtta ja kuidas, et ähm, siis siseriiklikku õigust äh, kooskõlastada Euroopa Liidu õigusega ning äh, mis puudutab nüüd äh, neid direktiivi sätteid, millest rääkis raportöör, siis ma olen nõus, et mõningad klauslid võetakse ära, mis ähm, räägivad äh, tõendite saamisest siis, kui on rikutud inimeste põhiõigusi, nagu näiteks õigust vaikida. ma teen väga kiiresti, mina leian, et minu arvates sellisel juhul nagu äh, kogu direktiivide paketi puhul, mis puudutavad äh, menetlusõigusi, et me peaksime sidusalt ja tõhusalt töötama, et meil oleks võimalik komisjoni ettepanekud kiiresti edasi viia. nii et äh, mina toon omalt poolt ka kaasa paar muudatusettepanekut, et seda raportit parandada, aitäh. aitäh, proua Kinnitši, see on tõesti jah, väga kasulik. Lähme nüüd tagasi raportööri juurde, Natalja Kriisbeck, palun. Natalja kas sa puudutaksid ka seda küsimust, seda muudatusettepanekute tähtaega? meil on vaja natukene veel konsulteerida omavahel ja ehk saaks seda tähtaega natukene pikemale, kaugemale äh, lükata. mis puudutab tähtaega muudatusettepanekute esitamiseks, siis ma olen sellega täiesti nõus, kuigi tavaliselt on ju see tähtaeg ähm, nädala aja kaugusel sellest raporti esitamisest, aga kui fra-, kui kõik fraktsioonid on nõus, siis ka olen ka mina nõus, et me lükkame veel ühe nädala edasi seda tähtaega, et oleks võimalik teksti veel paremaks muuta. ma tahaksin äh, tänada kõiki kolleege, ma võtsin teadmiseks kõik nende tähelepanekud, panin selle kirja, kui prantsuse keeles öeldakse, saan ma, mm, ei ole võimalik praegu kõikidele küsimustele vastata. mulle tundub, et kõik on siin öelnud, et tekst on paremaks muutunud raportööri töö tõttu ja need muudatusettepanekud muudavad seda veelgi paremaks. ma tahaksin ECR-i kolleegile ütelda et ei saa ütelda, et on väga suur erinevus komisjoni ettepaneku ja minu teksti vahel sest äh, noh, üldises laadis äh, me äh, oleme ko üheskoos koos teinud head tööd, nii et tegelikult selle lähteteksti ja muudatusettepanekute vahel väga suurt vahet ei ole, need, mis minu poolt on välja tulnud. mis puudutab nüüd juriidilisi isikuid ja füüsilisi isikuid, siis äh, juriidilised äh, isikud on mitmetes tekstis juba kajastust leidnud ja võib-olla, ja nendel on juba pandud paika konkreetsed sanktsioonid, nii et äh, mulle tundub, et loogiline, et meil oleksid paralleelid ka nendes sätetes, mis puudutavad süütuse presumptsiooni. mis puudutab karistusõigust, siis kallid kolleegid, ma võtsin üle definitsiooni, mis on kohtult tulnud ja mina ei saa siin omalt poolt midagi juurde panna ega hakata muutma seda väga olulist definitsiooni, mis puudutab karistusõigust. ning äh, ma ei hakkaks praegu kõikidele küsimustele ja tähelepanekutele vasta-, vastama, aga ma tahan tänada kõiki kolleege, mul on väga hea meel, et töö praegu jõudsalt edasi läheb ja ma tahaksin äh, komis-, nõukogu esindajale ütelda, et äh, me kõik soovime, et see tekst, need, need tekstid võeksid, võta, võetaks väga kiiresti vastu ja me tahame, et see tekst oleks tugev ja selge ja meie äh, tahame äh, põhjenduspunktiga number seitseteist äh, kindlasti edasi töötada ning sunni kasutamisel saadud tõendite küsimus on äärmiselt oluline ning ähm, seega me töötame sellega edasi ja ma tahaksin teid tõid, kõiki tänada, te olete töötanud suurepäraselt, aitäh! Um, aitäh, Natali! me saame vist selle tähtaja lükata edasi kahekümnendale veebruarile muudatusettepanekute äh, saatmiseks ja ma saadan teile kinnituse selle kohta meili teel, et see tähtaeg on lükatud edasi kahekümnendale veebruarile. kallid kolleegid meil on veel paar minutit aega kuni hääletamiseni ja ma tahaksin nüüd kontrollida, kas teil kõigil on hääletuskaardid kaasas, meil on neid täna väga-väga vaja, nii et palun kontrollige, et teil need on, koordinaatorid, palun kontrollida ka, kas kõik on kohal, me alustame peatselt hääletamisega use this Um, kallid kolleegid, me hakkame nüüd hääletama, palun võtke kohad sisse. hakkame hääletama üheteistkümnes äh, proua Guillaume'i äh, raport, mis puudutab äh, kolme, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmist, Euroopa Politsei kolledž on esimene. eelarve kontrolli komitee hääletab seda märtsikuus kahekümne, kahekümne kolmandast kahekümne neljanda märtsini, siis me võtaks arvesse kõik muudatusettepanek, kas raportöörid soovivad sõna, Sülvi, Silvi, palun, kas sa soovid võtta sõna? ei soovi. seega läheme hääletamise juurde. kallid kolleegid, meil on muudatus üks, mis puudutab arvamuse projekti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Politsei kol-, kolledž. esimene muudatusettepanek, hääletamine on avatud, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud muudatuse e-, üks hääletamine on alanud, ei, teeme kõigepealt kätt. enne kui te alustate, meil on üksteist heakskiidu andmise hääletamist äh, ning äh, kõigepealt teeme siis käega mär-, äh, märku andmisega, teine on siis elektrooniline kõikide üheteistkümne arvamuse puhul. kõigepealt käega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt, kes on poolt? hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi. järgmine raport puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist ähm, Frontex. raportööriks on Silvi Guillaume, muudatus üks, kõigepealt käega märku andmine, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, vabandust, ütleb kõneleja. teeme uuesti see on minu esimene kord. muudatus üks uuesti, kes on poolt? kas me saaksime seda kontrollida? muudatus üks. hääletamine on alanud. Aldest on keegi, üks inimene liiga palju üks on üle, üks ALDE liige, palun ärge hääletage. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. Lähme edasi, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud muudatus kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatus neli, osade kaupa hääletamine, esimene pool, esimene osa poolt vastu. erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss, kompromissmuudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatus viis, kes on poolt? vastu? tagasi lükat-, tagasi lükatud ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmine Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus või elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Komisjon. muudatus kaks, käega märku anda, kes on poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kaks, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viis, meil on suuline muudatusettepanek äh, härra Tomas Štešovskilt. Tšešovski, palun, kas te võiksite seda tutvustada? aitäh. mis puudutab esialgset muudatusettepanekut viis, on meil üks lisandus, seda peaks lugema järgmiselt osutab edasistele Euroopa Liidu lisandväärtusele, mida saab saavutada lisamaksete kaudu liikmesriikidelt Frontexi operatsioonide jaoks okay,. Um No object... vastavalt kodukorra eeskirjadele, kui kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis lähme hääletamise juurde. neli, meil on vaja nelja, on teil neli vastuhäält? vastavalt kodukorra eeskirjale, kui neli isikut on siis vastu sellele, siis me ei saa seda üldse hääletamisele panna, läheme edasi. esialgne muudatusettepanek number viis. esialgne muudatusettepanek number viis, palun andke käega märku, kes muudatus viis, kes on poolt? vastu erapooletult tagasi lükatud. Lähme edasi, muudatus kuus. ja see on nimeline hääletus, seda on taotlenud Rahvapartei. kallid kolleegid, vastavalt äh, kahekümne kaheksandale kodukirja äh, eeskirjade äh, artiklile, kui viisteist kolleegi toetavad nimelist hääletust, siis seda me ka teeme, see muudatusettepanek kuus ja ma pean nüüd lugema, kas meil on viisteist äh, liikmesriigilt, kes seda toetavad, palun andke sellest praegu märku. ja me loeme nüüd teid üle. jah, nimeline hääletus toimub, hääletamine on alanud, muudatusettepanek kuus. elektrooniline hääletus, muudatus kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. muudatus seitse, nimelise hääletuse taotlus on tulnud Rahvaparteilt vastavalt äh, kodukorra eeskirjale pean ma kontrollima, teeme samamoodi, vaatame, kas saame arvu kokku. hakkame hääletama seitsmendat muudatusettepanekut, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. ja lõpphääletus, nimeline hääletus elektrooniliselt, hääletamine on alanud Uh, kallid kolleegid, järgmiseks hääletame Euroopa Andmekaitse Inspektori eelarve teadmisele heakskiidu andmist. palun andke käega märke, kes toetab esimest muudatusettepanekut, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus elektrooniliselt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, muudatus üks. palun andke käega märku, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmine hääletamine tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll. esimene muudatusettepanek, hääletamine. palun andke käega märku, kes on poolt, kes on vastu. tagasi lükatud elektrooniline hääletamine, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud Eurojust, esimene muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud elektrooniline hääletamine, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. Äh, vastu võetud. Europoli raport, muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolm kas te tahate kontrollida teist muudatusettepanekut? palun, teeme seda, kui te tahate. muudatus kaks elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolm. näidake käega, kes on poolt. kes on vastu? erapooletud. vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletamine, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud järgmine Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskus muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletamine, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. EU-Liisa, muudatus üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, elektrooniline hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme Silvi Guillaume'i ja variraportööre, aitäh teile! Thank you. right next to. Yes. Colleagues, we move now to the um... kolleegid, järgmine punkt, äh, tegemist on direktiivi ettepanekuga ja see puudutab menetluslikke tagatisi kriminaalmenetluse raames kahtlustatavatele või süüdistatavatele lastele. Äh, raportöör on proua Kinnitsi ja läheme kohe hääletuse juurde kõigepealt muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli, muudatusettepanekud kakskümmend neli ja sada kümme, sest nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada 100 kaksteist järgmisena, kes poolt? see on osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viisteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tundub, et vastu võetud. sada kakskümmend kuus, ei, pigem kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli. on kolmkümmend neli, jah? muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida, kolmkümmend viis, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks kahekümne kuue vastu. Amendment 140, the vote, um, who's... sada nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt. aa, see langeb hoopis ära. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend seitse osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kas me saaksime kontrollida teist osa? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kahekümne kuue vastu, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend, sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa koos, sest nad on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu Te vist väsite ära. sada kuuskümmend kaks veel kord, tõesti käed püsti, sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu vastu võetud. sada kuuskümmend viis osade kaupa esimene osa või hääletame ainult teist osa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend neli ja sada kuuskümmend kuus koos, ühesugused, sellepärast, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lük-, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kolm osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse. soovite kontrollida, kontrollime sada seitsekümmend kuut. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu. vastu võetud sada seitsekümmend seitse, kes on poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunktid, põhjenduspunkt kolm, muudatusettepanek üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud viiskümmend viis poolt. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus koos neljaga, sest nad on ühesugused, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu vastu, tagasi lükatud viis poolt. kes on poolt viis, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kas te soovite kontrollida viite, viiendat ja hääletus on alanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kahekümne viie vastu siiski vastu võetud muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu tundub, et tuleb kontrollida seda, hääletus on alanud kuuskümmend. hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis ja kuuskümmend kuus koos, sest nad on ühesugused, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme ei, kuuskümmend kaheksa siiski, kes poolt? kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa koos, kes on poolt? vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. üksteist. seitsekümmend üks siiski, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, viisteist siiski, viisteist siiski, vabandan, poolt, vastu erapooletu vastu võetud seitsekümmend, ei kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kaheksakümmend kolm osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa selle teise osa pol-, üle pole vaja hääletada, nii et kaheksakümmend üheksa järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, üheksakümmend poolt vastu, erapooletu vastu võetud, üheksakümmend üks. ja hääletame ainult teise osa üle, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nii, kolleegid, nüüd lõplik hääletus muudetud kujul, hääletus on alanud ja tegemist on nimelise hääletusega The vote is closed. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. ja veel üks nimeline hääletus, kallid kolleegid, see puudutab otsust alustada läbirääkimisi. hääletus on alanud ka selle üle, hääletus on alanud, palun hääletage The vote is closed. hääletus on lõppenud. viiskümmend poolt, kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne proua Kinnitšile. aitäh, kallid kolleegid. kallid kolleegid, meil on veel kolm lühikest hääletust ja nende viimaste puhul on meil vaja absoluutset häälteenamust. Läheme nüüd ähm, määruse ettepaneku juurde, mis puudutab psühhoaktiivseid aineid. raportööriks on äh, Michal Boni ja ma arvan, et me teeme need hääletused elektrooniliselt. nii et kohe hääletame elektrooniliselt hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. meil on vaja absoluutset häälte enamust, mis on olemas, viiskümmend üks poolt, kolm vastu, nii et palju õnne härra Poonile. sama menetlus kehtib ka järgmise raporti kohta. aga enne peame lõpetama siin selle, sulgeme selle hääletuse nüüd. järgmine hääletus see puudutab äh, proua Jimenez Becerril Barrio Teresa raportit, äh, hääletus on alanud. see puudutab ema, ebaseaduslikku uimastiäri siis. Is... hääletus on lõppenud. palju õnne raportöörile, sest see on vastu võetud ja viimane Cecilia Wikströmi raport jällegi sama menetlus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. palju õnne raportöörile voting time is closed. Thank you colleagues for your hääletus on lõppenud, kallid kolleegid, suur tänu pühendatud aja ja kannatuse eest.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 Is it this one in the... Yeah, return on... Yeah. Colleagues, I wonder if you could please... lugupeetud kolleegid, palun võtke istet. ma tean, et meil oli pikk hääletus ja tegemist on neljapäeva hommikuga, aga meil on siiski väga oluline päevakorrapunkt, arvamuste vahetus Michelle Koningsiga, Eurojusti presidentiga. ja palun äh, võtke istet, kui saate. Just give you a few moments ma annan teile hetke aega selleks. see on väga oluline päevakorrapunkt, ma tean küll, et meil olid just hääletused, aga ikkagi, kui te saate, siis palun äh, istuge oma kohtadele. Colleagues, um, please, uh, please take your seats. I'd be grateful. So now we have um, the criminal justice meil on nüüd ähm, arutelud, kuidas äh, vastata ähm, kriminaalõiguslike vahenditega terrorismile ja valimisvõitlejate vaba, värbamisele ja meil on külas Eurojusti president Michel Konings. Äh, nagu te teate, tegemist ei ole mitte ainult väga päevakohase teemaga, vaid Eurojust on üks äh, Euroopa Liidu ametitest, mis on väga olulise panuse andnud eelmisel nädalal toimunud nõukogule ja äh, justiits- ja siseasjade nõukogule ning äh, ma paluks, et te kommenteeriksite ka eelmise nädala nõukogu koosolekut. Eurojust ja Europol äh, Riiga, Riia tippkohtumisel ei olnud lihtsalt kõrvaltvaatajad, vaid nad mängivad olulist rolli terrorismivastases ja radikaliseerumise vastases võitluses. ja meil on loomulikult Europoli määrus, me soovime sellega edasi liikuda kolmepoolsetel läbirääkimistel ning sellega on väga tugevalt seotud ka edenemine Eurojustiga tehtavas koostöös. see on väga oluline, võttes arvesse meie vastuostumist terrorismile ja radikaliseerumisele ja teistele teemadele, millega Eurojust tegeleb. nii et tegemist on teemaga, Ehm, mis puudutab meie suhted Eurojusti kui ametiga, aga ka neid väga aktuaalseid teemasid, millest rääkisite ka Riias, nii et ehm, ma tean, et te räägite oma sõnavõtus mõningatest teemadest, millest oli juttu juba Riias, aga mõningatest äh, Ehm, muudest teemadest, mis huvitavad kohalviibivaid liikmeid seoses Eurojustiga, nii et äh, teie sõnavõtt on väga oluline, nii et palun, teil on nüüd sõna ja ma tean, et kolleegid soovivad teile ka küsimusi esitada ja arutelus osaleda. palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud äh, libekomisjoni saadikud. minu jaoks on väga suur au anda teile ülevaate, vaadet sellest, mida teeb euro just äh, terrorismivastases võitluses, äh, eriti kui tegemist on äh, välisvõitlejatega. ma pean ütlema, et me alustasime seda tööd juba alates kaks tuhat üks, sest Eurojusti asutamine oli mm, samal ajal, kui toimusid üheteistkümnenda septembri terrorirünnakud ja äh, raamotsus on väga oluline. kahe tuhande esimese aasta raamotsus oli esimene Euroopa äh, tasandil, mis andis meile terroristliku ühenduse, terroristliku organisatsiooni ja liikmesriik ja terroristlikus ühenduses osalemise määratlus äh, see on väga kasulik õiguslik äh, alus, millest on kasulik äh, kõigil, äh, kes tegelevad terrorismivastase võitlusega. kahe tuhande viiendal aastal toimusid Madriidi pommitamised ning ning äh, terrorismivastase võitlusega äh, tegelejate jaoks oli väga oluline tegeleda nii Eurojusti kui Europoli äh, vahendeid kasutades ning alates kahe tuhande kuuendast aastast me oleme ehitanud üles võrgustiku mm, terrorismivastase võitluse koordinaatoritega ning nemad peavad meile regulaarselt aru andma kõikvõimalikust teabest, mis puudutab uurimusi, uurimisi, mis on seotud terrorismi vastase võitlusega ning alates kahe tuhande kuuendast aastast oleme Eurojusti äh, kaas-, kaasanud kõigile koos, kohtumistele, mis on puudutanud terrorismivastast võitlust ning äh, see on väga väärtuslik äh, võrgustik need inimesed on üksteist tundma õppinud, hakanud üksteisega koostööd tegema, hakanud äh, vahetama infot parimate tavade kohta, õppetundide kohta ning on äh, tuvastanud ka, kus on puudujääke äh, terrorismivastases võitluses, see on tõeline kullaauk olnud meie jaoks ning alates kahe tuhande kaheksandast aastast ning tänu kahe tuhande kaheksandal aastal tehtud seadusandlikule tööle sai Mm, vastu võetud uus raamotsus äh, ähm, ja võeti arvesse ka äh, euro, Euroopa Nõukogu vastavaid õigusakte ning äh, see tehti ka kättesaadavaks siis ka terrorismivastases võitluses osalejatele, see puudutas värbamist, avalikku provokatsiooni ja kool, koolitamist ning äh, kui me oleme vaadanud, mida on tehtud viimastel aastatel ära, siis me oleme näinud, et need sätted, need äh, kuriteod äh, on olnud väga kasulikud terrorismivastases võitluses osalejatele. tänu selle võrgustiku heale tööle Eurojustis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sügisel saime me esimest korda teateid selle kohta, et äh, äärmuslikud noored lähevad Süüriasse, tulevad tagasi veelgi radikaalsemate ideedega ning äh, plaanivad terroristlikke rünnakuid äh, ning me oleme, ähm, saatsime liikmesriikidele välja küsimustiku, seda me teeme, kui me näeme, et tegemist on mingi uue terroristliku fenom-, nähtuse ilmnemisega. seni oli teatud, oli tegemist tundmatu äh, nähtusega kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal. Äh, me tegelesime sellega kahe tuhande viiendal aastal, me olime näinud juba Iraaki minejaid. meil oli mõningaid äh, kohtuasju ka, aga see oli siiski midagi uut. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me palusime terrorismivastase võitluse koordinaatoritelt et nad annaks meile teada terrorismivastaste võitluses äh, esinevatest probleemidest äh, vä-, seoses välismaale läinud võitlejatega ning äh, küsimustiku vastuste alusel kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me nägime, et kuuel-seitsmel riigil ju olid juba käimas uurimised, mis puudutasid neid võitlejaid ning see järjest levis edasi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me tegi, jätkasime sama tööd mida, nagu eelmistel aastatel, meil olid strateegilised äh, kohtumised terrorismivastase võitlejatega ning me tuvastasime, et äh, see võitlejate teema on äh, asi, mida tuleb edasi ikka käsitleda. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pärast seda kohtumist tulime välja esimese aruandega, mis puudutas äh, välisvõitlejaid ning see nähtus äh, kahjuks äh, ei tundunud olevat midagi, mida saaks kiiresti peatada. me jätkasime sellega tegelemist, jätkasime analüüsi äh, tööd ning äh, no numbrilised näitajad on hullemad, me räägime umbes kolmest tuhandest välisvõitlejast ning kui me vaatame väga tähelepanelikult kõiki andmeid, äh, mida me oleme saanud, siis me räägime isegi viiest tuhandest äh, välisvõitlejast. see tähendab seda, et äh, nende arv kasvab, kasvab ka aga samavõrra ei kasva kohtumenetluste arv. oma aruteludes terrorismivastases võitluses osalejatega me oleme selliseid probleeme tuvastanud ning see on ülevaade sellest, et mida on vaja olnud alates kahe tuhande ühe esimesest aastast selleks, et seda võitlust äh, tõhusaks muuta, et äh, tõhustada võitlust äh, välisvõitlejate vastu, kuna viimasel ajal on olnud väga traagilisi sündmusi ja rünnakuid Pariisis seitsmendal jaanuaril ja järgnevad äh, rünnakud Belgias üheteistkümnendal jaanuaril, siis me andsime aru sellest, et, et tegemist on kahjuks väga kurva tegelikkusega. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimusid meil samuti arutelud, mis ähm, järgnesid äh, kahekümne neljandal mail toimunud äh, rünnakule Brüsselis äh, juudi muuseumi vastu. see aruanne on piiratud levikuga aruanne, kuna selles raportis on kirjas teave, mis on pärit terrorismivastase võitlusega tegelevatelt prokuröridelt ning me peame nende inimeste üksteise jaoks jääma endiselt äh, usaldusväärseks, nii et äh, selle raporti alguses on kirjas äh, nimekiri isikutest, kellele saab seda raportit edastada ja selle raporti saavad ainult need, kellel on vaja seda tea-, seda infot saada ning ainult kokkuvõtet mm, saab levitada, aga selle levik on piiratud ohuks on äh, see, et äh, et kui me ei suhtu nii tõsiselt sellesse, siis me ei ole enam, ei käi enam sündmustega kaasas see on väga hea ülevaade sellest, mida on ära tehtud äh, terrorismivastase võitluse vallas, millised on õppetunnid, sellel on suur lisandväärtus, aga viimasel ajal, kuna me tegeleme ka Mm, terrorismivastase võitluse mm, koordinaatorite töö aitam-, aitamisega nende töös, siis äh, me oleme näinud tihedamat äh, õigusalast koostööd, meil on vaja aidata terrorismivastase võitluse koordinaatoreid äh, õigusküsimustes. me peame koondama äh, Äh, ka vastavaid äh, kohtuotsuseid, seda me teeme juba alates kahe tuhande kaheksandast aastast. me analüüsime neid spetsiifiliselt, äh, vastav, kasutades spetsiifilist meetodit, me analüüsime radikaliseerumise näitajaid Ehm, me jälgime välisvõitlejate ränn-, reisimismustreid, vaatame, kus eh, nad saavad koolitust, kus nad kokku saavad, kus tegutsevad värbajad, kas värbajad on eh, üksikisikud või mingisugused võrgustikud, kuidas nad kasutavad sotsiaalmeediakanaleid, kuidas nad kasutavad internetti, kuidas nad tagasi tulevad, milliseid marsruute nad kasutavad, kuidas eh, nad planeerivad äh, terroristlike rünnakute läbiviimist. kõik see on meie jaoks täielik äh, info kullaauk ja ka muud äh, tegevused aitavad meie terrorismivastaste võitluse koordinaatoritel paremat tööd teha. meie eesmärgiks on olla tõhus, mitte sellepärast, et me tahame rohkem võimu ja rohkem tegutseda, vaid me peame lihtsalt oma kohust täitma, meil peab olema võimalus oma kohust täita selleks, et äh, tõhusalt äh, äh, tegutseda. meil on strateegiline lisandväärtus, taktikaline lisandväärtus, operatiivne lisandväärtus ning me peame olema kaasatud nii ähm, pikaajalisse, keskpikka kui lühiajalisse mm, perspektiivi. Ähm, pikaajalises mõttes ähm, pean ma silmas näiteks ka õigusalast ähm, tööd. eelmisel aastal me raportis ütlesime, et äh, meil ei ole vaja täiendavaid äh, õigusalaseid algatusi sel aastal, aga me ütleme, et vaja on äh, anda panus arutelusse, mis puudutab uusi õigusakte, teades väga hästi, et riiklikud ametiasutused on need, kes on pädevad selles küsimuses ning äh, hea uudis on see, et me oleme näinud eelmisest aastast alates, et paljud liikmes, paljudes liikmesriikides on äh, selliste uute õigusloomeliste algatustega välja toodud, kuna äh, raporti alusel võis järeldada, et on probleeme, näiteks mis puudutab koolitust, siis paljudes liikmesriikides on ette nähtud aktiivne koolitus, aga mitte passiivne koolitus terro-, näiteks kui eh, terrorismi, eh, kui tegemist on terroristliku rühmitusega, siis seal ei ole ette nähtud seda, et tegutseb keegi üksikisikuna, see eeldab vähemalt kahte isikut, kes pikemat aega tegelevad terroristliku tegevusega, aga alati see nii ei ole, me oleme näinud eh, viimasel ajal ka juhtumeid, kus meil võib tulla probleeme sellega, et probleeme on sõja pidamist puudutavate seadustega ja sõja piirkondades toimuva võitlusega, et seal on terrorismivastase võitluse ning rahvusvahelise humanitaarseadusandluse ähm, vaheline kokkupõrge, nii et äh, meil on mõningaid äh, lünki õigusaktides ja me peaksime väga põhjalikult analüüsima seda, me peaksime ühiselt tegutsema Euroopa Liidus, äh, püüdlema selle poole, et meil on ühine sidus lähenemine ning äh, ma arvan, et kahe tuhande kaheksanda aasta õigusakt andis meile selle võimaluse, see ei ole, see on meie jaoks kohustus, kui tegemist on äh, terrorismilikel eesmärkidel välismaale reisimise või, või reisimiskatse kriminaliseerimisega. see on äh, see definitsioon, mida kasutas äh, äh, ÜRO äh, resolutsioon kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa ning kui me räägime tõkestusest mõlemal tasandil, nii ennetaval tasandil kui ka Ehm, pärast ehm, eh, kohtumõistmise tasandil Belgias oli tegemist eh, näiteks viimasel ajal ehm, ennetustegevusega, me oleme selleks ka võimelised, aga oluline on teha koostööd eh, luureagentuuridega, politseiga ja aga mingil hetkel tuleb mm, ka teha koostööd prokuröridega, kui tegemist on krimina-, kuriteoga, kui kuriteo, tegu ei ole hästi äh, määratletud, siis äh, on meil võimalus teha koostööd äh, luureagentuuridega, Euroopa Liidu kriminaalpoliitika on väga oluline. meil on kolm taset kõrgel, kui tegemist on kõrge tasemega, siis peaks tegemist olema kuriteo määratlusega, mis võimaldaks meil minna kohtusse sellega, kui tegemist on äh, relvakaubandusega, siis äh, meil on olemas riiklik koordinatsioonisüsteem, mida tuleb kasutada maksimaalselt ära liikmesriikides ja see on asi, mida me tahame julgustada. me oleme näinud, et meil on probleeme, et Budapesti konventsiooni kasutamine ei ala, taga alati kiiret äh, ja tõhusat reaktsiooni ning äh, nende probleemidega tuleb kindlasti tegeleda. kolmandad riigid on väga oluline, see äh, kolmandate riikide võrgustiku loomine, et meil on see võrgustik, on samuti väga oluline. aitäh selle ettekande eest ma ei tahtnud, et teie ettekanne liiga pikaks venib, sest ma tean, et siin on väga palju kolleege, kes tahavad seda veel arutada ning mõned kolleegid on meiega praegu just ühenen-, ühinenud. reedel oli meil justiitsministrid Ähm, kohtumine ning Eurojusti ja Europoli üksikasjalikum ettekanne, ettekanne ning äh, ametite jaoks on see äärmiselt äh, oluline töö. nimelt see, mis meie siin parlamendis toimub, meie jaoks on oluline see, mis nõukogus räägitakse. Eurojusti ja Europoli ettekannete ähm, seotus on siin ka oluline. Teil on siin väga olulised ja otsesed pädevused ja kõik see on seotud äh, konkreetsete rünnakutega. Europoli määruse puhul me oleme rääkinud sellest, et tuleb silmas pidada seda, mis tegelikus elus toimub. üks teema, mida võib-olla kolleegid tahaksid käsitleda, on see, et milline on Eurojusti oluline roll seirates riikide reageeringut, kuidas liikmesriigid kontrollivad välisvõitlejate küsimust, kuidas kuritegudega käsitletakse, mis te, sooritatakse kolmandates riikides, kuidas me tegeleme nende nendega siin ja milline on ähm, teie ameti lisandväärtus, mida te saate meile pakkuda? ja millised on need õiguslikud piirid, sest äh, tegemist on äärmiselt keeruka teemaga kahtlust ei ole, et äh, sellega tegeletakse riiklikul tasandil, aruandes te näete, et te räägite seda, et te vahetate omavahel parimaid tavasid, aga liikmesriikides ei ole välisvõitlejate puhul mingeid parimaid tavasid tegelikult olemas, sest äh, üritatakse seda kõike sobitada kokku kriminaalõigusega ja liikmesriigis on väga palju raskusi, Tšehhi Vabariigis ähm, muudetakse seadusi ja siin on selline väga, siin on väga suuri raskusi ja kuidas Eurojust on selle uue olukorraga kohanenud, kohandanu, kohandunud, kuidas ta oma eripädevusi kasutab, on väga oluline. justiitsministrite kohtumisest ähm, hämmastas mind see, et liikmesriigid peavad äh, tegelema nende keerukate küsimustega, mis, mida nad teevad radikaliseerimise küsimuses, liikmesriigid on olukord väga erinev ning mingisugust sidusust ei ole üldse minu arvates ma tahtsin seda välja ütelda, sest Eurojust on just see amet, mis peab meile andma lisandväärtust, nagu te mainisite. mind hämmastas äh, nõukogu kohtumisel ähm, kõik sellega seonduv. nüüd annan sõna kolleegidele. kõigepealt härra Dias de Mera, palun, teie esimesena. aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada ka Eurojusti presidenti. tere tulemast rahvaparteis oleme me väga suure huviga teie aruannet äh, lugenud, mis puudutab äh, välisvõitlejate küsimust ja seda, kuidas äh, karistusõigusega sellele nähtusele vastata. tegemist on väga hea aruandega, ma tahaksin tuua välja paar tähelepanekut ja käsitleda paari aspekti kõigepealt. ma olen nõus rah-, enamusega sellest, mis Rahvaparteis on öeldud sellega, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruannet on nüüd näha, et Eurojust on andmas lisandväärtust. Tšehhi Vabariik, Soome, Prantsusmaa on sellest väga palju kasu saanud ja lisaks ka Belgia, nagu teie, proua president, ka mainisite. seega on väga kasulik, et meil oleks karistusõiguses olemas võimalused et meil oleks sellised äh, justkui aknad paika pandud, mille abil on võimalik äh, olla seoses Eurojustiga. see prokuröride võrgustik on mõistagi väga väärtuslik instrument, seda kõike silmas pida-, pidades. see aruanne võtab väga hästi kokku need võimalikud äh, kuriteod ja on vaja üle vaadata praegu liikmesriikide ka kriminaalkoodeksid võib-olla võiks mingi panna paika ka see, et sätted, mis on seotud värbamisega, terroristlikusse rühmitusse kuulumisega, interneti rolli tuleb arvestada ja nii edasi. aga mina leian, et tegemist on äärmiselt kasuliku aruandega ja väga kasulik oleks ka teada, millest me peaksime veel konkreetsemalt äh, äh, rääkima, kus peab minema üksikasjadesse või milliseid punkte peab veel rohkem viimistlema. Euroopa vahistusmäärus ja ühised äh, operatsioonid, uurimistegevused, kõik need on olulised aspektid. tahaksin ka rõhutada finantseerimise küsimist, see on ülioluline, need välisvõitlejad, need terroristlikud rühmitused, omavalitsused või need sellised hulkuvad koerad, nagu mina neid nimetan, saavad endale ülesandeks võidelda, aga ka värvata, see on nende ülesanne ka. kuidas neid äh, finantseeritakse? Koraanis on see kõik üsna ähmaselt äh, kirjas ning meie riigis, siis Hispaanias räägitakse tohututest summadest, viieteistkümnest miljonist eurost, mis kõik äh, käib kuidagi äh, leti alt, see käib väljaspool finantsinstitutsioone, see käib justkui äh, lihakaupmeeste või selliste väikeste poekeste kaudu selline finantseerimine ja raha kogumine. ja sellega ma piirdun, sest tahan, et kolleegid ka sõna saaksid ma tahan vabandan, aga meil on väga pikk ähm, kõnelejate nimekiri, see on mõistetav, sest see on väga oluline teema. Katerina Kinnitši, palun järgmiseks. E aitäh, härra esimees, tahaksin tänada ka Europoli presidenti, kes tutvustas meile väga olulist tegevust, mille, mida viib läbi Eurojust. kuid sellest aruandest äh, tulevad välja väga paljud ka küsimärgid, mis jäävad praegu lahtiseks. üks põhiküsimusi võitluses terrorismiga, aga samas ka ähm, selles osas, mis puudutab tõhusat andme- ja teabevahetust äh, liikmesriikide vahel Eurojust ja Europol, kaks ametit eh, ning eh, liikmesriigid, siis nendevaheline teabevahetus, aga samuti ka riskiriikide eh, kaasamine oleks oluline ja see peaks kõik käima ka luureasutuste kaudu. siin on väga palju küsimusi, aga eelkõneleja juba rääkis nendest natukene. välisvõitlejate küsimus on äh, üks kõige raskemaid punkte, kui me räägime võitlusest terrorismi, terrorismiga. mul on väga palju küsimusi, aga ma piirdun vähesega. ma tahaksin küsida, kas Eurojusti ja riiklike asutuste, pädevate asutuste vaheline koostöö terrorismises vastases võitluses on piisavalt tõhus tänapäeval. kas äh, ei ole siin äh, mingeid raskusi teabevahetuses, kas puudub koordineerimine, sest kõik see ohustab sageli või võib ohustada äh, võitlust, ähm, võitluse tõhusust. milline see tegelik äh, koordineerimise ja koostöö ähm, on Europoli ja Eurojusti vahel ja võli, välisvõitlejate küsimus, kas on olemas statistilisi andmeid Äh, mis oleksid nõndanimetatud äh, tõesed või tõendatavad selle osas, kui palju neid välisvõitlejaid tegelikult on, millised on need ka relvade äh, salakaubaveo marsruudid, kui palju neid relvi smugeldatakse Euroopa Liitu, kas meil on piisavalt informatsiooni kõige selle kohta ja mina tahaksin küsida, kas lisaks uue Eurojusti määruse ettepanekule lisaks on olemas praegused sätted, mille abil teie arvates võiks jõuda äh, tõhusa terrorismivastase võitluseni lisaks sellele, mis on määruses juba ette nähtud, kas on konkreetseid vahendeid ja tegevusi, mis võiksid juba praegu olla kasutuses selleks, et äh, muuta meie võitlus terrorismi vastu tõhusamaks, aitäh! Is... aitäh, Rashida Dati, palun järgmiseks. aitäh, härra esimees, proua president, võitlus terrorismi vastu Eh, on saanud, on esitanud väga palju küsimusi, kui me vaatame seda, mis on viimasel ajal toimunud ja kuidas võidelda kriminaalõiguse abil eh, selle nähtusega. millised on need vastused? Eh, me leian, et karistusõiguse abil on see kõige tõhusam, meil on näiteks erinevad karistused, kriminaalmenetlus ja nii edasi. kas need karistused, äh, mida antakse, võib kuidagi ka äh, toimida ennetavalt või hoiatavalt nende välisvõitlejate suhtes, kes on ju äh, sageli väga-väga noored ning Euroopa prokuratuur vastusena Natalja Kriisbeck, kes oli õigusalase voliniku kuulamisel esitas väga täpseid küsimusi selle kohta, kas Euroopa prokuratuur on pädev äh, selleks, et ka finantsrikkumistega tegeleda, mis ohustavad Euroopa Liidu huvisid ja mina tahaksin teada, kas organiseeritud kuritegevuse raames on ka selliseid aspekte, mis võiksid ohustada Euroopa Liidu finantshuvi võitlus terrorismi vastuse, vastase võitlusega mm, peaks olema siis Euroopa prokuratuuri üks prioriteetidest, kas niimoodi on võimalik tõhusamalt Euroopa Liidu territooriumil võidelda välisvõitlejate nähtusega. see aruanne on äärmiselt äh, oluline me oleme juba aastaid ähm, arutanud Euroopa vahistamismääruse küsimust ja tundub, et tegemist on väga hea ja tõhusa instrumendiga ka organiseeritud äh, kuritegevuse vastu võitlemisel. Äh, see instrument töötati välja pärast ähm, Ameerika Ühendriikides toimunud atentaadi, äh, atentaate ja ning kas siinkohal Euroopa prokuratuur saab ka kuidagi rohkem olla kaasatud? Thank you very much. Next. aitäh. Kristiin Revo-Dallon, palun. president, je vous remercie pour ce. aitäh selle väga huvitava raporti eest ja teie sõnavõtu eest. siin on palju äh, ideid, kuidas vastata äh, karistusõiguse kaudu sellele nähtusele. meie tegutsemine on seda tõhusam, kuna see rajaneb äh, vastavate äh, ametiasutuste koostööle, võttes arvesse ühtseid õigusnorme. Äh, eile oli juttu sellest, et äh, riiklike, riiklikud õigusakt-, riiklik õiguskord on killustunud, et meil ei ole äh, ka vajalikke kuriteokoosseise, äh, mida oleks vaja ka terroristide, terrorismivastases võitluses, vahel oleks äh, Ehm, resolutsiooni kakskümmend üks seitsekümmend kaheksa äh, rakendada, mis puudutaks äh, reisimist välismaale terroristlikel äh, eesmärkidel, tuleb arvesse võtta ka väli, Euroopa võitlejate spetsiifilist konteksti ning Eurojustil on väga oluline roll selles raamistikus, kuidas saaks Eurojust aidata riike konkreetselt selleks, et parandada ähm, juriidilise teabe levikut, mis puudutab äh, terrorismi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ning mida võiks äh, täpsemalt teha mida võiks teha Eurojust selleks, et julgustada äh, karistusõiguse harmoneerimist terrorismivastase võitluse osas Euroopa Liidus? ning mul on veel üks äh, küsimus, mis puudutab äh, välisvõitleja määratlust. kas ei oleks pigem vaja rääkida Euroopa võitlejatest, tihti on tegemist Euroopa kodanike, kodanikega ning see võib tekitada segadust avalikus arutelus ja avalikkuse, avalikus arvamuses. jah, ka minule ei meeldi, kui siin tõesti kasutatakse seda terminit välisvõitleja, ma tean, et inglise keeles meile küll ei meeldi see mõiste, sellepärast et see ei selgita täpselt, et tegemist on inimestega, kes on tegelikult sündinud Euroopa riigis ja lähevad siis mujale võitlema, nii et mina esimehena pole ka sellega nõus ja suur tänu äh, selle küsimuse tõstatamise eest. järgmisena saab Toomas Tšetšovski sõna vážená paní äh, předsedkyně prezidentko děkuji vám za äh, aitäh suur tänu teile teie suurepärase aruande eest, tegemist on tõesti suurepärase materjaliga, mille baasilt edasi minna. me näeme siin tõesti üksikasjalikke samme karistusõiguse kaudu, mida me saame teha. Teie soovitused on väga tähtsad ka meie arutelu jaoks. mul on teile küsimus. kui ma näen kedagi, kes on põlema pandud. kes on põlema pandud paljude Euroopa võitlejate silme ees, siis ma tahaksin teada, kas Euroopa ei peaks midagi ette võtma uurima seda kuritegu, mida võib võidelda natsismiga, need rituaalsed tapatööd, ma olen mõelnud, et kas me ei peaks neilt nii-öelda ära võtma, nendelt võitlejatelt ära kodakondsuse selleks, et nad ei saaks minna sinna võitlema. Need Euroopa kodanikud lähevad välismaale, aga siis soovivad nad tagasi koju tulla, sest neil on jäänud siia Euroopasse midagi maha ning nad on tõesti valmis väga palju tegema selleks, et oma kuritegusid ellu viia, nii et äkki me peaksime nende vara, nende majad konfiskeerima. ja kui keegi levitab tudengite, noorte inimeste hulgas propagandat, ärgem unustagem, et need, kes lähevad võitlema, tihti väga noored, viieteistaastased, kas me ei peaks äkki neid kuidagi isoleerima? kas te olete mõelnud ka nende meetmete peale Eurojusti tasandil? aitäh, Toomas! me siin praegusel hetkel vist läheme kaugemale kui Eurojusti pädevus, aga see kõik on kirja pandud. Judith Argentiini, palun järgmisena. Thank you, chair aitäh, härra esimees. mul on mõned küsimused. esimene. me oleme kuulnud, kui palju neid välisvõitlejaid on, te ütlesite, et on kolm tuhat neid, siis rääkisite terrorismivastasest koordinaatorist, teda tsiteerisite te ka, tema on öelnud, et neid võitlejaid on viis tuhat, nii et mul oleks väga hea meel, kui keegi võiks mulle anda välisvõitleja definitsiooni, sest kui keegi on kuriteos uurit-, sooritanud ja me teame seda ning kohtumenetlused käivad, kas tema on välisvõitleja või kas välisvõitleja on juba keegi, kes on juba meie julgeolekuteenistuste visiiris ja protokolli jaoks ütlen ka mina, et tõesti see välisvõitleja defini-, äh, mõiste on väga halb mõiste, tegemist on Euroopa kodanikega, kes võitlevad nii välismaal kui ka siin. peale selle, kui ma loen teie aruannet ja ma arvan, et ma ei saa seda tsiteerida, sest see on mm, salajaseks kuulutatud, isegi kui see on imekunii Euroopa Liidus on väga palju selgit-, toetusi antud ka erinevatest liikmesriikidest, ka minu koduriigis. kas te teate, mida on näiteks Hollandi parlamendis tehtud ettepanekutena selleks, et terrorismi vastu võidelda ja kui jah, kas te siis äkki te võiksite need ka sellistesse raportisse kirja panna, sest praegu tundub, et tegemist on mingi pideva menetlusega, mis on parlamendiga kokku lepitud. ei, tegemist on olnud väga laiapõhjaliste aruteludega ja parlament on pigem öelnud, et tegemist on skandaalse olukorraga. kui loen teie raportit, siis ma ei tea, kas ma pean, kas ma pean siin lugema, et tegemist on Eurojusti või Europoliga, ma ei saa aru, kas siin on tegemist teie soovide nimekirjaga. Te mainite näiteks, et on liikmesriike, mis selgitavad, et äh, julgeoleku ja luureteenistuste kogutud tõendeid ei saa süüdistuste esitamisel koguda ja see on probleemiks. mitteametlikult see ei saa nii olla. aga kui kuulata just näiteks neid advokaate, äh, kelle äh, kõnesid kuulati pealt just paar kuud tagasi Hollandis, siis kohus arvestas küll nende tõenditega, isegi kui sellega ta parem pole tehtud, nii et tõesti äh, kas see on mingi standard või äkki me saaksime siiski äh, ka pealtkuulamiste alast infot kasutama hakata kohtutes, ma arvan, et Europol tahaks seda teha, aga Euro just peaks siin siiski hoolitsema seaduste kinnipidamise eest. ja mis saab põhiõiguste ametist? kohtusüsteem ja karistusõigus peaksid siiski mõtlema ka hilisema rehabiliteerimise peale, sellest ei ole siin küll mitte midagi öeldud. nii tõesti, selgitage meile täpselt, milline on teie soovide nimekiri ja kuidas see on kooskõlas teie Europoli soovide nimekirjaga, mulle tundub, et siin on Euroopa prokurörid, kes on hakanud oma äh, pädevust äh, laiendama ja mingit tasakaalu ei ole. järgmisena Marju Lauristin. aitäh, härra esimees, ka minu küsimus puudutab informatsiooni. mina olen pärit riigist, kus välisvõitlejate äh, fenomen on olnud siiamaani päris kaugel. nüüd viimane informa-, viimase informatsiooni kohaselt on meil neid kaks. tegemist on tõesti leviva nähtusega. meil kodus ei ole mingit kogukonda, mis saaks nii-öelda toita selliseid võitleid, meil ei ole islami äärmuslasi, meil on mõned islamiusku inimesed, kes on väga lojaalsed ja rahulikud nüüd on aga meil noored inimesed pead tõstmas ja ma tahaksin teada, kas teil on tõendeid tegevuse kohta, mis on mõeldud selleks, et võrgustikke luua teistes riikides, kus nii-öelda kodust kasvulava ei ole, aga on lihtsalt selline rahvusvaheline võrgustik. kuidas te hindate informatsioonivahetust erinevate riikide vahel? kui näiteks see nõndanimetatud välisvõitleja on Euroopa Liidu kodanik, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa kodanik ja ta tuleb tagasi. ja kui ta tuleb nüüd võitlemas tagasi ja läheb mõnda teise liikmesriigi, mille kodakondsust tal pole, kas teil on informatsiooni ka selle kohta? see on seotud ka tegelikult äh, broneeringuinfo vahetuse küsimusega, et mis saab nendest ko koju tagasipöördujatest? aitäh, Marju. proua Meer. proua Meier. ja tänk veel, voorzitter um.... aitäh. mul on terve rida küsimusi. kõigepealt seesama viis tuhat äh, džihadisti kas tehakse vahet siin ka nendel vahel, kes on nii-öelda äh, koduriikides üles kasvatatud ja nende vahel, kes on kuskilt mujalt siia tulnud ja kui palju on siis erinevates liik-, liikmesriikides neid äh, sõdijaid. kuidas nüüd õiguslikult sellele läheneda, kuidas vaadata nüüd seda Schengeni, kas me peaksime äkki midagi ka Schengeni osas ette võtma, piirikontrollid sisse viima selleks, et hoolitseda selle eest, et need pühasõjalased ei saaksid tagasi tulla Euroopa Liitu või Euroopa Liidu territooriumile. ja varem juba koosolekutel oleme me rääkinud äh, äh, ka äh, prokuratu-, Euroopa prokuratuuri pädevusest, et kas teil on ka mingeid plaane selle kohta, kas ta peaks ka terrorismi vastu võitlema? aitäh! härra Ferhan. aitäh! ma taunin seda, et meie juriidilised võimalused on nii äh, vähesed ja et Euroopa Inimõiguste Konventsioon avaldab nii kahjulikku mõju äh, see kaitseb rohkem terroriste äh, ja mõrvareid kui äh, äh, ohvreid. ma palun, et tagatakse spetsiifiline, spetsiifilised õigusnormid, et tagatakse surmanuhtluse taastamine neile või eluaegne vangistus, et keelatakse džihadistide tagasipöördumine Euroopa riikidesse ning Äh, peatatakse Schengeni lepingute kehtivus, mis võimaldab äh, võima-, mis ei võimalda riikidel kasu-, kaitsta oma mm, piire ja kaitsta end nende džihadistide eest. Juan Fernando. Juan Fernando. Help me. Thank you, Chair, and thank you, Mrs Konings, of course, thank you. aitäh, aitäh ka proua Konings, et olete jällegi tulnud libe komisjoni ette ja suur tänu, et olete võtnud äh, endale kanda ka Eurojusti juhtimise koorma. minu küsimus puudutab võitlust selle keele vastu, mida me kasutame, ma arvan, et paljud on nõus, et see üksiku hundi mõte on täiesti eksitav ja samamoodi nagu kasutatakse ka seda välisvõitleja mõistet, see on ka täiesti eksitav, sest see ei ole mingi välisvõitleja, tegemist on inimesega, kes on äh, tulnud nii-öelda Euroopa kasvulavalt, läinud välismaale, teda õpetatakse seal tapma ja viha külmama ja ta peab olema valmis näitama, et ta on valmis surema, tappes teisi inem-, inimesi. minu küsimus puudutab Eurojusti kogemusi. tegelike faktide teadasaamisel, te mainisite siin numbreid, kolm tuhat inimest ütlesite te, ma tahan teada, kas te teate midagi ühiste numbrite ja ohtude kohta nende inimeste puhul, kes on kuhugi ähm, pühasõdalate treeninglaagritesse läinud? kas teil on teadmisi selle kohta, kes nad on, kas te teate, äh, mis on nende identiteet, kust nad äh, Äh, nii-öelda üles korjati, kus neid äh, välja õpetatakse, te ütlesite, et neid on umbes kolm tuhat, et äh, kolm tuhat inimest, kes on nüüd Euroopa Liidus puudu, kui palju neist on naisterahvad, millist rolli nad mängivad? millist rolli mängivad naised, kes võitlevad pühasõdalaste nimel, kas nad on orjad, kas need äärmuslikud islami kas nad on orjastatud äärmusliku islami seaduse kaudu või et mis on nende panus? ja mis on Eurojusti kogemused selle välja kuulutatud laiendatud koostöö rakendamisega sest terrorismi oht on äh, kasvanud Euroopa Liidus. kui tõhus on see olnud, kas on äh, kedagi kohtu ette viidud, kas on jagatud olemasolevat informatsiooni? või kas see tulevikus peaks toimima? Need riiklikud süüdistused, mida te mainisite, et et need on tegelikult nii-öelda kultuse staatusega pühasõdalaste hulgas, et äh, siin on tõesti olukord erinevates liikmesriikides väga erinev, ei ole mitte mingit Euroopa tendentsi, nii et Eurojustil on siin ainult mingi, mingi osaline roll. ma tean, et härra Dias de Mera tahab veel ka täpsustava küsimuse küsida, aga meil on veel üks kõneleja nimekirjas, siis saate teie sõna, härra Dias de Mera. üks hetk, kõigepealt saab sõna proua Swinberg ja siis saate teie. Er aitäh, aitäh, härra esimees, aitäh sel, aitäh proua Koningsile selle aruande eest, see oli väga huvitav ma arvan, et ei ole tähtis see, et kas tegemist on Euroopa kodanikega, välismaalastega, kas nad tegutsevad koos või mitte tegemist on äh, vägivallatsejatega ja mõrvaritega ning äh, vägistajatega. me võime siin terve pika nimekirja teha meetmetest, mida on vaja selleks, et Euroopa rahvastikku kaitsta tagasipöördujate ja terroristide eest. me peame kõigepealt mõtlema selle peale, kuidas neid inimesi äh, kohtute ees kohelda ja kuidas vältida ühiskonna äärmuslikuks muutumist. nüüd on tehtud siin väga palju erinevaid ettepanekuid selle kohta, kuidas seadusi muuta ja liikmesriigid vaatavad, kuidas nad peaksid ennast ette valmistama terroriorganisatsioonide vastaseks võitluseks. mul on väga hea meel, et nüüd on lõpuks definitsioon paika pandud, aga mul ei, ei meeldi see nii-öelda mitmedistsiplinaarne lähenemine, mida nõuavad väga paljud riiklikud parlamendid. see on täiesti õudne, kuidas inimesed pistetakse puuri ja pannakse nad siis põlema, neid ei ole, selliseid inimesi, kes on selleks võimelised, ei ole üldse mõtet mõista. ei ole siin vaja hakata rääkima, et neid inimesi on vaja aidata, et neil on vaja psühholoogide abi, et neid on vaja kuidagi ühiskonda taasintegreerida. ma arvan, et nende passid tuleb ära korjata, nende õigused tuleb külmutada ja uksed nende jaoks peavad Euroopas olema kinni Need, kes äh, tahavad teisi treenida, välja koolitada ja otsivad neid sõdalasi, ka need tuleb Euroopast välja saata, sest neil ei ole siia asja. me oleme kuulnud, et neid äh, võitlejaid on umbes kolm tuhat või viis tuhat ja me näeme, kuidas nad tulevad tagasi Euroopasse, tulevad koos põgenikega Vahemere kaudu. nüüd samal ajal meie ka Dublini määr, Dublini määrusi muudame lihtsamaks. kui kaugele see peab kõik minema, viimane aeg on midagi ette võtta. aitäh, härra Dias de Meera, saate ka lühidalt sõna ja siis anname sõna vastusteks. aitäh, härra esimees, lihtsalt hästi lühidalt, tõesti Telegrami stiilist räägin nüüd. proua Krooni-, Konings, ma olen mõelnud, et äkki on võimalik äh, karistusõiguse reformi kaudu teha see ettepanek, mida meie oleme juba öelnud. nimelt, et kui me vaatame võimalikku kahju suurust, vaatame ohu suurust, siis on ilmselge, et on tegemist meelevaldsete äh, rünnakutega ja siis täiesti sihipäraste rünnakutega, nagu need olid Pariisis, Madridis ja Londonis kuriteo raskuse tase ja finantsvahendite leidmine mängivad siin suurt rolli. kakskümmend miljonit maksis Pariisi rünnak, see raha tuli Jeemenist, Madriidi ja Londoni terrorirünnakud maksid veelgi rohkem. äkki peaks ka siin mõtlema karistusõiguslike meetmete peale, aitäh! So in response to those uh, points selleks, et vastata uh, meie liikmete küsimustele, palun, teil on sõna, proua Euro-Eesti president. aitäh. teen kõik, mis võimalik selleks, et vastata kõigile ja anda teile loodetavasti arukaid vastuseid. following the order of uh, the, the ja nüüd küsimuste esitamise järjestamises, järjekorras härra Dias de Meira, suur tänu preventive uh, level. And in that matter, uh, we, we uh, need to meil on vaja keskenduda kõigile võimalikele meetmetele ja proua Rashida Tati euro just ähm, tekkis äh, teataval määral äh, üheteistkümnenda septembri ähm, rünnakute tulemusena, see on ähm, nii ka äh, Euroopa vahistamismääruse ja ühiste uurimisrühmade puhul. meil on vaja näidata, et me saame tõhusalt tegutseda, piiriüleselt tegutseda, Eurojust siis on olnud koolitusi, kuidas kiiresti äh, rakendada äh, Euroopa vahistamismäärust ja ühised ju-, uurimisrühmad on meie äh, kõige parimaks vahendiks, kui tegemist on piiriülese vastastikuse koostööga. see tähendab täielikku õiguste järgimist ja väga kiiret ja ühist tegutsemist piiriüleselt. meil on sellised vahendid olemas ning algusest peale on meil üks mureküsimus sellest ajast peale, kui me oleme äh, hakanud äh, terrorismiga tegelema ja selleks mureküsimuseks on terrorismi rahastamine. Te ei näe mingeid äh, jälge sellest rahast, mis läheb terrorismi rahastamiseks. ja, ja kui me näeme seda, et et juttu on äh, sellest, et ähm, et relvi, et äh, illegaalselt, toimub illegaalne relvakaubandus, kasutatakse Bitcoine, siis on tegemist äh, tõesti sellega, et väga raske on tuvastada nende relvade päritolu, väga raske on teada, kust see raha tuleb, isegi kui ja kui, kui nüüd kasutatakse isegi Bitcoini ja virtuaalraha äh, sellises illegaalses relvakaubanduses, see muutub järjest keerulisemaks ja mida meie oleme teinud? me oleme üritanud tagada seda, et meil oleks äh, äh, võimalik kiirelt reageerida, piiriüleselt reageerida, järgides õigusakte, meil on ühised õi-, uurimisrühmad, mis saavad väga kiiresti tegutseda ja me peame tõesti mõtlema sellele, kuidas äh, õiguslikult ja, ja kohtulikult äh, tegeleda äh, illegaalse rahastusega ja illegaalse relvakaubandusega, sest neid relvi nende relvadega kaubeldakse juba virtuaalselt, kuidas kiirelt tegutseda nendes valdkondades, kuidas saada piiriüleselt, sest sellega Eurojust ju tegeleb, et kuidas piiriüleselt äh, saada ligipääsu andmetele. ma tean, et see kõik on väga tundlik äh, valdkond ning kuidas äh, ähm, andmete andmetele ligipääsu tagada äh, ja andmete salvestamisega toimida. me üritame anda panuse arutelusse ja me üritame saada paremaid vahendeid oma käsutusse, paremat õigusraamistikku ning viimane märkus, mis, milline on erinevus Madriidi rünnakute äh, vahel kahe tuhande neljandal aastal, kus äh, hukkus ähm, väga palju inimesi ja Madriidi puhul oli tegemist äh, rühmitusega, mis äh, tegutses erinevates riikides, aga Brüsselis oli tegemist ühe Ehm, noorukiga, kes oli olnud vangis, oli ringi rännanud maailmas, tuli tagasi Brüsselisse ja ründas ühte konkreetset inimeste rühma. Pariisis eh, noorukid juhuslikult kohtusid eh, ja see kõik on olnud vähem eh, organiseeritud, vähem struktureeritud, seda on olnud vähem, seda on olnud raskem märgata. Ehm, need on olnud üksikud ähm, tegutse-, tegevused, et mitte struktureeritud rühmitused, vaid üksikisikud, kes kohtuvad ja siis hakkavad äh, selliste asjadega tegelema, kellel on kontakte ka teistega Euroopa Liidus, aga neil, need kontaktid ei ole väga struktureeritud. kas me ei peaks äh, seda arvesse võtma, kui äh, tegemist on karistusõiguse muudatustega, Teie peaksite sellega tegelema, meie ise ei saa seda teha. ma arvan, et äh, see mm, vastab teie küsimus, sellega ma vastasin teie küsimustele, härra Dias de Meira. ning proua Kenichi, aitäh nende küsimuste eest oluline on äh, teabevahetuse tõhusus. me, ma ütlesin, et me ei ole oodanud seda, kuni äh, tul-, äh, kui, kuni äh, tekivad sellised rünnakud, vaid alates kahe tuhande teisest aastast me oleme aktiivselt osalenud arutelus, öelnud, et tegemist on hea raamrünnak, raamõigusaktiga. pärast Madriidi rünnakuid me oleme, olime väga frustreeritud, kuna meil ei olnud äh, Ähm, piisavalt äh, võimalusi tegutseda. Hispaania ja Belgia palusid, et meil tagaksime koordineerimise, me tagasime koordineerimise Belgia, Hispaania, Prantsusmaa ja Maroko vahel, me tegime tööd, aga me läksime õigusloojate juurde ja ütlesime, et neil on vaja seda riiklike terrorismivastase võitluse koordinaatorite võrgustikku ning sellest ajast peale on meie seisukoht olnud parem ehm, ning kui me nägime, et probleeme on rän-, reisivate võitlejatega, võitlejatega, kes äh, lähevad välisriikidesse, tulevad tagasi, see ei ole uus, sest alates kahe tuhande viiendast aastast tegelikult äh, on olnud selline värbajate võrgustik, kus inimesed on läinud Iraaki, Egiptusesse, äh, rünnakuid äh, toime pannud ja oli üks naisterahvas, kes Iraagis pani toime rünnaku, tema ähm, abikaasa järgnes talle ning kahe tuhande seitsmendal aastal Belgias ja Prantsusmaal me suutsime terve võrgustiku avastada, nii et me kas me saame oma tegevust tõhustada? jah, soovituste kaudu, mida me oleme kõigis raportites andnud, oleme seda teinud ning äh, me jälgime seda, mis liikmesriikides toimub ning äh, üritame tuvastada ühiseid probleeme, tegemist ei ole ühe riigi probleemiga, vaid tegemist on ühise probleemiga ja meil on vaja ühist vastust, ühiseid meetmeid, ühiseid algatusi. sama oluline on koostöö ametite vahel kui me tegeleme organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga, siis on meil vaja koostööd politsei tasandil ja äh, õiguslikul tasandil, meil on vaja tegutseda käsikäes, kuid kui lugeda Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit kaheksakümmend viis, siis seal on sõna-sõnalt öeldud, et Eurojust peab äh, tegutsema tuginedes teabele, mis tuleneb liikmesriikidest ja ka Europolist Europoli tasa, tasemelt ja meil meil on äh, umbes kakskümmend fookuspunkti, mis tegelevad nende võitlejate küsimusega ning kui me räägime luurest ja, ja meie äh, informaatorite julgeolekust, siis äh, ka see on asi, millega me peame tegelema. see koostöö on äh, väga oluline, teabevahetus on äh, sama oluline. Europol on enamasti kohal meie koosolekul, mis meil, koosolekutel, mis meil toimuvad terrorismivastase võitluse koordinaatoritega, aga meie mandaadid peavad üksteist täiendama, kui nemad lõpetavad tegevuse, siis peame meie hakkama tegutsema võimalikult varases staadiumis. kui Eurojust on võimalikult vara kaasatud, siis on või, algusest peale võimalik tööd hästi jätkata, kui on mingeid õiguslikke ähm, murekohti äh, me peame tegutsema Ehm, eh, käsikäes, kui eh, ei tohi olla mingit eh, politseitööd, millel ei ole õiguslikku alust ja meil ei ole mingit õiguslikku olukorda võimalik tagada, kui meil ei ole politseid. vastan proua Rashida Tatile, mis puudutab ennetavat aspekti, siis tõepoolest on väga palju tööd tehtud, meil on süüdimõistmisi ja sellel on olnud, neil on olnud heidutav mõju potentsiaalsetele terroristidele ja tegelikele terroristidele, aga Eurojusti roll on palju suurem, palju laiem kui ähm, see, et me soovime saada korralikke süüdimõistmisi ja äh, konfiskeerimisi. vaja, nagu, millest rääkis härra Dias de Meira, et kui äh, Ehm, ei piisa sellest, et raha tuvastatakse, vaid vaja on raha ära, ära võtta, kui raha ei konfiskeerita, siis on lihtsalt tegemist tormiga veeklaasis meil on vaja korralikke konfiskeerimisordereid, meil on sellised arutelud olnud, et me saaksime konfiskeerimisvõimalusi tegelikkuses äh, suurendada, Euroopa prokuratuuri äh, roll, seda aru, arutelu peaksite tegelikult algatama teie, te olete palju äh, paremas ähm, olukorras selleks, selle jaoks. on ka juttu olnud juba äh, õigusaktide tasandil äh, rolli laiendamisest äh, ja sellest, et see hõlmaks ka võitlust Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate tegevuste vastu ja see töö on praegu nõukogus käimas. me peaksime vaatama, mida on vaja äh, ära teha selleks, et meil oleks võimalik tõhusalt terrorismiga võidelda ning küsimus on ikka jälle sama, kas meil on piisavalt võimalusi liikmesriikides tegutseda ja kas meil on piisavalt võimalusi Eurojustil ja Europolil tegutseda ja millise panuse saab anda Eurojust selleks, et neil oleks parem ja tõhusam terrorismivastane võitlus? mis öö, ja kui Euroopa prokuratuuri kasutatakse ühe kuriteoriigi vastu võitlemisel, siis võiks seda kasutada ka teiste kuriteoliikide vastu võitlemisel. nii et palun äh, võtke ühendust oma kolleegidega, kes osalevad otsuste langetamisel. ma arvan, et äh, sellised arutelud peaksid toimuma ähm, õigel ajal, õiges kohas proua Rashid Dati ütles, et äh, vahistamismäärus ja ühised äh, uurimisrühmad olid äh, olid asjad, mis tekkisid pärast üheksateistkümnenda septembri rünnakuid, sama käib ka Eurojusti kohta, me peame kõik käsikäes tegutsema, meil on vaja ühist lähenemist, ja mis puudutab seda välisvõitlejate mm, me-, terminit, ma arvan, et meil peaks olema korralik määratlus, terrorismi määratlus on olemas ÜRO resolutsioonis, mina oma seisukohalt võin öelda, et meil võiks näiteks olla äh, reisiv võitleja, sellepärast et äh, džihadist ju reisib selleks, et äh, terroristlikke rünnakuid äh, toime panna ja aitäh ka Tšehhi esindajale, kes keskendus haldusküsimustele ja multidistsiplinaarsele lähenemisele. me andsime ülevaate algatustest, mida on võetud riiklikul tasemel, näiteks on koostöö sotsiaalametitega ja, ja võetakse ära passe. meil on erinevaid algatusi, aga liikmesriigid peavad vaatama, et millisel määral saab neid meetmeid rakendada konkreetses liikmesriigis ja mil määral on äh, neid võimalik ähm, kasutada ja milliseid tulemusi need annavad? aitäh ka Hollandi esindaja küsimuse eest. ma olen teiega täiesti nõus, sajaprotsendiliselt nõus. There is a role and a task for everybody see on ülesanne, mis puudutab meid kõiki, meil kohe kindlasti ei ole mitte mingit soovide nimekirja. me tõesti jagame kogemusi selleks, et kõikidele osapooledele teada anda, mis on meil olemas Euroopa Liidu tasandil ja me ei eelista ühte liikmesriiki teisele. meil on oma mandaat, me teeme oma tööd ja me tõesti vaatame, mida on tehtud juba ja mida on võimalik teha ja me teeme tõesti taotlusi varasemate ülesannete raames, ei ole mitte midagi uut, mida me nõuaksime. vaatame, mis meil on ja jälgime kohtusüsteemide tööd ja olen nõus ja kordan seda, mida paljud siin palusid, meil ei ole nimelt äh, konkreetseid numbreid ja meil ei ole ka konkreetset definitsiooni, just sellepärast me palume ühtset lähenemist ja me tõesti lähtume ÜRO resolutsioonist, sest numbrid on erinevad, meil on erinevad reeglid ja sellepärast me palumegi ühtset lähenemist, sest tegemist on üht, ühise probleemiga ja meil on vaja nüüd tõesti saada rohkem informatsiooni täpsete numbrite kohta. me vaatame, mida on teinud prokuratuur ja kohtuvõim, kuidas nemad on reageerinud ja kuidas me saame olla tõhusamad nii et me tõesti ei sekku parlamentaarsetesse aruteludesse, meil ei olnud mitte mingit soovide nimekirja, vaid et meil on ühine definitsioon. me tõesti soovime, et meil oleks ka näiteks Euroopa ühine karistusõigusalane poliitika. mõned kasutavad administratiivseid meetmeid, teised mitte ja tõesti, on võimalik alustada ka radikaliseerimisvastase võitlusega, terrorismivastase võitlusega. me teame, et on piiratud number noori, kes radikaliseeruvad ja kui nad lähevad koduriigist minema ja tulevad siis mingil hetkel tagasi, siis on tõesti võimalik äh, neile nii-öelda mingi klassifikatsioon peale panna tihti nad tulevad tagasi, nad ei pruugi olla ohutlikud, nad saab uuesti taasintegreerida. on neid, kes on võib-olla natukene ohtlikud ja nendega saab tegeleda, siis on tõesti täiesti äärmuslikud, kellel on ka süüdistused esitatud kuritegude eest, nad on ka süüdi mõistetud Need on need inimesed, kes on tõesti väga radikaliseerunud ja nendega peaks küll tegelema siis tõesti kohtusüsteemide kaudu. aitäh, te kindlasti tahate vastata kõikide liikmete küsimustele, aga meil on veel üks teema, mida me peame käsitlema ja liikmed tahavad jõuda lennukitele, sest tegemist on ju neljapäevaga, nii et need kolleegid, kes tahavad selle järgmise punktiga tegeleda, peavad seda seda saama. nii et võtke kokku. aitäh! minu arvates on ähm, väga oluline et meil on politsei koostöö, meil on luureasutused äh, ja siis meil on prokurat-, kultuurid, mis töötavad, me ei taha mitte midagi üle võtta nendest kahest tasandist, aga me peame olema kaasatud õigeaegselt, nii et me saaksime läbi viia kontrolle õigeaegselt ja et prokuratuur, prokurör, prokurörid saavad seda teha. me ei taha midagi üle võtta, me ei taha luureandmeid koguda lihtsalt luureandmete pärast, aga me tahame, et seda, et kui me saame juba konkreetsemalt esitada süüsi, süüdistusi terrorismis või äh, esitada mingi kriminaalvastutusele võtmise taotlus, siis me saame seda teha ja seda peab olema võimalik ju Eurojustis teha koos õigusasutustega liikmesriikides ja seda me praegu ka teeme. nii et meile koostöö on operatiivne, meil on väga oluline operatiivne roll aitäh, ma näen, et liikmed juba lahkuvad, ütlevad härra esimees, äh, aga need, kes on siia jäänud äh, ja kes esitasid küsimusi, äh, ma tean, et teil on olemas kõikidele liikmetele konkreetsed vastused, aga need, kes ei ole oma vastuseid veel saanud, saavad neid ehk kirjalikult. nii et palun öelge mulle, kui te ei ole saanud oma küsimusele vastust, te saate selle kirjalikult, sest ma näen, proua president, et teil on märkus, märkmed juba nendele ja need vastused nendele küsimustele. ma tean, et täna on neljapäev ja te tahate lennuki peale minna, aga ma ei tahaks mitte kuidagi seda ühte punkti enam ära jätta. nii et äh, proua president, äh, tänan, et te tulite, tegemist on ähm, radikaliseerumise vastase võistluse ja terrorismi vastase võitluse väga oluliste aspektidega, sest tegemist on äärmiselt keeruka küsimusega ja ma tänan teid, äh, teie ettekande eest, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde tänan kõiki kolleege selle viljaka debati eest, aitäh, Michelle! kallid kolleegid, ähm, kui te vastu ei ole, siis ähm, võttes arvesse neid kolleege, kes tahavad järgmise päevakorrapunktis sõna võtta, siis ähm, läheksimegi selle juurde kohe, sest me peame ju nendest kolleegidest äh, lugu. järgmine päevakorrapunkt on koostalitusvõimealased lahendused Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks. koostalitusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend raportööriks on Jeroen Leenars härra Lennartson on siin kohal. koostalitusvõime, ma kordasin seda sõna kaks korda, ma pidin andma ka sissejuhatuse, aga ma tean, et inglise keeles on seda sõna väga raske ütelda, aga ma sain sellega hakkama. meil on siin ka sotsiaaldemokraatide esindaja olemas, teised kolleegid, variraportöör ei ole ei ole. aitäh, kolleegid, et te olete siia jäänud. libe on vastavalt äh, kodukorra eeskirjale viiskümmend kolm kaasatud komisjon ja kuna siin on äh, ka andmekaitse aspektid kaasatud sellesse küsimusse, siis on meil väga konkreetsed pädevused olemas nii et ähm, kui me räägime koostalitusvõimest, ähm, tahangi rõhutada, miks see nii oluline on ning härra Lenners, kõigepealt teile sõna ja järgmine kõneleja pärast seda on Mirjam Tali, kes on variraportöör. nii et härra Lenners, palun, sõna on teil. jah, tänku veel, voorzitter. Ehm, aitäh härra esimees, te juba ütlesite, et me räägisime siin praegusel hetkel programmist, mille nimi on tõesti väga-väga keeruline, selleks on Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalistusvõimealaste lahenduste programm, edasi ma räägin ISA-st ruudust ja tõesti, me näeme, et väga palju kaasajastamist on toimunud erinevate teenuste puhul, meil on e-tervis e, e-arvete edastamine e, e-maksuametid ja nii edasi. vabandust, härra Leenars, kas ma võin teid korraks katkestada, ütleb härra esimees. kolleegid, palun istuge maha. Te istute otse variraportööri ees nimelt. hästi. nii et digitaliseerimine ja kaasajastamine on tõesti liikmesriikides väga hea ja e-valitsus e, e-tervis e, e-arved ja nii edasi on endaga kaasa toonud selle, et meil on rohkem ja paremaid teenuseid kodanike jaoks ja ettevõtete jaoks kogu Euroopas. tõesti, me niimoodi saame kulusid kokku hoida, muuta ta tõhusamaks ja muuta läbipaistvamaks teenuste andmist. Need teenuseid on võimalik pakkuda ka piiriüleselt, me näeme nimelt, et kodanikud ja ettevõtted piiriüleselt pakuvad teenuseid, ostavad teenuseid ja neil ei ole mitte mingeid probleeme sellega. probleeme võib tekkida elektrooniliste tõketega siis, kui meil ei ole koostalitusvõimet Euroopa Liidu tasandil. see on see kõige tähtsam. meil on juba ISA programm, see uus programm on selle järeltulija. esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist peaks ta rakenduma, nii et meil on tõesti väga kiiresti vaja oma töö siin libe komisjonis lõpule viia. meil on tehtud suurepäraselt koostööd Carlos Ovenioga äh, tööstuskomisjonist ja Liisa Jaakonsaariga siseturukomisjonist ja me tõesti loodame, et meil õnnestub see küsimus äh, ka tähtaegade raames läbi vaadata. nüüd meie visioon koostalitusvõimest. Äh, meil on tõesti siin tõesti äh, pädevus, äh, ainupädevus, äh, artiklis neli on öeldud, et äh, ohutus ja isikuandmete kaitse on kõige tähtsamad ning ma arvan, et siin on meil võimalik veel ettepanekuid teha ja hoolitseda selle eest, et koostalitusvõime valitsusasutuste teenustuste teenuste puhul oleks lisandväärtuseks kodanikele, aga samal ajal oleks kaitstud põhiõigused ja isikuandmed. ja ma ootan juba praegu kolleegide arvamusi ja kommentaare ning ma olen veendunud, et me saame päris suurepärase tulemuse. aitäh, härra Leenaärs, suur tänu, et te nii lühidalt tegite ka, nii et koostalitusvõime, ütlen seda lihtsalt veel kord äh, on tõesti huvitav küsimus ja nüüd valiraportöör Demirjam Talli aitäh, härra esimees, aitäh ka raportöörile selleks, et teada saada, kuidas andmekaitset äh, kohandada selle programmiga, siis tõesti mina ka ütleks lihtsalt ISA ruudus. ISA ruudus on nüüd programm, mis on mõeldud ka kodanikele ja esimene programm ISA ei olnud suunatud kodanikele ja tähtis on see, et äh, edasiantavad andmed oleksid äh, kaitstud ning ma olen veendunud, et raportöör ja mina oleme täiesti ühel lainel, eriti pärast seda, mida ma siin just kuulsin. võiks öelda, et tähtis on see, et ISA ruudus mitte ainult ei saa aru ISA esimese programmi edukatest sammudest, äh, vaid viiks neid ka edasi ja üheks suureks probleemiks oligi just see andmekaitse probleem ISA esimese programmi puhul. ma käisin tööstuskomisjoni kuus-, kuulamisel ja seal keskenduti õigusloomelisele raportile. ma ise ei ole seal küll äh, täisliige, aga ma käisin libe komisjoni esindajana seal kohal ja üks meetmeid, mida meie mainisime, oli ka see, et kuna ISA ruudus on äh, Äh, tõesti ESA esimese järeltulija ja selle küüditatakse koostalitusvõime tagada, siis tuleb tõesti andmekaitsega siin eraldi tegeleda. oli terve suur arutelu ka kõige tähtsamate äh, indikaatorite kohta ja see, kuidas oleks neid võimalik äh, kontrollida üks nendest oli näiteks tulemuslikkus ja ma arvan, et on väga tähtis, et äh, siia tegurite hulka kaasatakse ka andmekaitse. libe komisjon peab hoolitsema selle eest, et kodanike andmed on kaitstud ja komisjon peab tagama ka andmekaitse ja peab tagama selle, et ta pöörab sellele äh, võimalikult palju tähelepanu ning tähtis on see, et kogu tegevuse puhul öö, selgelt toodakse välja ka see, kuidas tegeletakse andmekaitse probleemidega. Need on öö, e-, see on nüüd siis ettepaneku sisu, mis puudutab andmekaitset, siis seda on võimalik parandada. mul oli väga hea meel, et te mainisite siin ka artiklit neli, sest ka meie usume, et artikkel neli tuleb koostada nii, et andmekaitse on tagatud ja tegemist on põhimõttega, mida rakendatakse iga tegevuse puhul. tooksin välja veel ühe artikli, artikkel kaksteist nimelt, mis tegeleb rahvusvahelise koostööga ja ettepanek peaks tagama selle, et kui hakatakse koostööd tegema kolmandate riikidega, siis et ka see oleks kooskõlas koostöö andmekaitsereeglitega me räägime ka sellest, et meil on vaja kaasata selles valdkonnas viited andmekaitsele just sellepärast, et praegusel hetkel andmekaitse küsimust ei ole Euroopa Liidu üleselt harmoniseeritud. meil on erinevad reeglid ja sätted erinevates liikmesriikides liikmesriikide kohustuste kohta andmekaitsealal. ja tähtis on siin, et meil on äh, lõhed ka selle kohta, kuidas saadakse aru nendest standarditest, mida erinevates liikmesriikides rakendatakse. me peame olema enda vastu ausad ja ütlema, et äh, praegu ei ole võimalik koostalitusvõimet nende sätetega saavutada, mis peaks olema siis ju meie lõplik eesmärk. tähtis on see, et koostalitusvõime puhul oleksid tõesti samad kriteeriumid ja standardid kõikidele liikmesriikidele ja ma tõesti kutsuksin siin üles ka SWIFTi vastu võtma andmekaitsepaketi raames, sellepärast et see arutelu on nüüdseks käinud juba nii kaua ja tegemist on väga tähtsa teenusega meie kodanike jaoks. Te rääkisite koostalitusvõimest, aga lisaks sellele te tegite ka poliitilise avalduse siin lõpus ja minu arust see oli väga tore, et te seda tegite, aitäh, Maria! Mirjam nüüd siis sõna komisjonile, kas komisjon tahab lühidalt sõna võtta? aitäh, härra esimees ja raportöör, parlamendiliikmed, meil väga palju aega ei ole, meil on ette valmistatud väike esitlus, aga me jätame selle vist vahet, vahele ja läheme, siis kommenteerime lühidalt. jah, ütleb härra esimees, sest ähm, me peame tõlkide ajakavast ka samuti kinni pidama ma tahaksin tänada härra Lernit sellest, et ta, selle eest, et ta mainis, kui oluline see programm on ja ta mainis seda, kui kiireloomuline see on. me ootame pikisilmi teiega koostööd, vaatamaks, kuidas saab eh, seda menetlust edasi viia ja kuidas oleks võimalik kiiresti vastu võtta see ettepanek, võttes arvesse teie ettepanekuid. mis puudutab andmekaitset, eh, siis üldises mõttes, ilma et hakata rääkima siin konkreetsetest muudatusettepanekutest, mis siin tekstis sees on, tahaksin ütelda, et ähm, halduslikud küljed ja operatiivsed küljed käivad kooskõlas äh, määrusega üheksakümmend, äh, üheksakümmend kaheksa, nelikümmend kuus ning samuti võtame arvesse ka erinevaid soovitusi ja avaldusi, mis on selle programmi puhul välja toodud ja me peame juba algusest peale tagama seda, et andmekaitse eeskirjadest peetakse kinni, me räägime siin äh, lõimitud äh, andmekaitsest meil on ka erinevad instrumendid, mis me oleme välja töötanud ISA programmi puhul, mida komisjon kasutama ei hakka ega ka Euroopa Liit seda hakatakse taaskasutama liikmesriikides. me oleme üritanud tagada seda, et meie suunised äh, tagavad seda, et neid instrumente kasutatakse liikmesriikides, et sinna oleks sisse äh, toodud soovitused äh, liikmesriikide õiguse tasandil ja, ja ka Euroopa Liidu andmekaitse eeskirjade tasandil. me tahaksime tagada seda, et nendest suunistest peetakse kinni erinevate lahenduste ja programmide kasutamisel ISA raames. nii et see on siis selline üldine aspekt, aga mõistagi me tahame sellest teiega edasi ka rääkida, selleks et vaadata, kuidas teksti tugevdada antud teemade puhul. lisaks proua Talis, ma tahaksin teid tänada teie kommentaaride eest andmekahetuse teemadel, me tuleme selle juurde hiljem tagasi, kuidas siis äh, seiret läbi viia, kuidas vaadata, mis minevikus on olnud edukas, mis vähem edukas, siinkohal tahaksin viidata mille, sellele, mida teie ka mainisite, mõõdikutele. meil on väga palju erinevaid mõõdikuid ka õigusaktis endas, äh, mis käsitlevad erinevaid teemasid. meil on ka vahearuanne ja lõpparuanne, me teeme seda praeguse programmi puhul, ISA puhul samuti, ISA komitee saab kokku kaks korda aastas ning äh, komisjoni esindajaga on äh, seal alati kohal, nii et äh, me jälgime väga konkreetselt seda, mis toimub, vaatame ka iga kuu, mm, avaldame siis oma arvamuse selle kohta internetis ja see on kõikidele mm, kättesaadav, me üritame kõikide meetmete ja instrumentide rakendamisel jääda võimalikult läbipaistvaks. jätame nüüd need mõõdikud praegu kõrvale. Need peame nende mõõtikute abil äh, siis ka konkreetselt mõõtma, hindama ja me peame tagama seda, et äh, lõpptulemus oleks kasulik äh, lõpptarbijale. see on siis nende mõõdikute juures kõige olulisem. ja lõpetuse, sellega ma ka lõpetaksin ja ootame huviga koostööd teiega, aitäh! aitäh, et nii napisõnaliseks jäite ja mõistsite meie soove härra Leeners, kui teil rohkem kommentaare ei ole, tahaksin teid tänada, härra Aalit, et te tutvustasite meie arvamuse projekti. me arutame seda järgneval koosolekul. kas on äh, muude küsimuste all mingeid punkte? ei, siis on koosolek tänaseks lõppenud, aitäh!